Uh, dear colleagues. kallid kolleegid, uh, daamid ja härrad. Läheme päevakorra juurde. suur tänu kõigile kohale tulemast, meid palju ei ole küll. sellega tõuseb igaühe hind ja palun ärge lahkuge enne, kui kell saab kaheksateist kolmkümmend, ma paluksin teilt lahkelt. täna on äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kahekümne esimene september, äh, toimub meie koosolek kella viieteist null nullist kuni kaheksateist kolmekümnest, te äh, olete kõik saanud kätte päevakorra ja ma teeksin ette mõned, et mõned muudatused sisse viia päevakorda päevakorrapunktid seitse ja neliteist vahetatakse omavahel ümber. kapitaliturgude liidu arvamuse eelnõu, eelnõu äh, autoriks on kolleeg Levandovski, leiab aset äh, teisipäeval, kahekümne teisel septembril kella üheksast kella kümneni ja koordinaatorite kohtumine leiab aset teisipäeval, kahekümne teisel septembril viimase päevakorrapunktina kella viiest kaheksateist kolmekümneni. nii et midagi väga olulist me ei muuda. päevakorrapunkt number kaheksa, isa kaks, hääletus pärast läbirääkimisi vastavalt päev-, kodukorra artiklile seitsekümmend kolm all punkt viis, vastutab selle eest kolleeg Sorinio see on äh, edasi lükatud kolmeteistkümnendasse oktoobrisse väga tõsistel põhjustel. ja päevakorrapunkt seitse A pannakse päevakorda juurde. see on kolmas ettepanek, mis ma siis teeksin päevakorrapunktile koordinaatorid nimelt tegelevad praegu raportite ja arvamuste jagamise süsteemi ülevaatamisega. võeti vastu eelmisel nädalal koordinaatorite koosolekul seisukoht, aga seitsmeteistkümnendal septembril edastasid ehm, kirja Roheliste kuue ja EFTD fraktsioonide koordinaatorid kirja ja palusid eelmisel nädalal võetud otsus panna hääletusele komisjonis ja vastavalt sellele kirjale ja vastavalt äh, kodukorra artiklile kakssada viis, see on väga tähtis artikkel, selline menetlus on nimelt ette nähtud äh, kodukorras. ja me peame siis hääletama koordinaatorite otsuse läbi komisjonis. kas me oleme valmis võtma vastu komisjonide poolt langetatud otsuse või on komisjon oma täiskoguna vastu sellele? see on homme kell kümme siis, paneme hääletusele. nimelt äh, siis see otsus puudutas äh, koordinaatorite kohtumise otsuse ümbervaatamist raportite ja arvamuste jagamise kohta. vastavalt kodukorra artiklile kakssada viis toimub see, nagu ma ütlesin ja seda palusid siis kolm fraktsiooni. kui see on vastu võetud, siis edastame selle teksti kõikidele liikmetele. nii et kolm ettepanekut. kas kellelgi on küsimusi? härra Roil, palun. härra Roil, sõna on teil. üks moment, üks moment, ütleb härra esimees, võtkem end kokku, klapid pähe. I am ready. okei okay., then I can start. ma olen valmis mul on ainult üks täiendav küsimus, kuidas me kogu aeg koordinaatoritest teistmoodi otsustame? tegemist on ju koordinaatorite eriülesandega, kas, ma saan aru, et reegleid tuleb muuta Eh, sellepärast et eh, kui me tulevikus nende menetluste küsimuste üle otsustame, siis me peaksime ju midagi ka tulevikuks paika panema, lõppude lõpuks peaksid koordinaatorid ju seda tööd tegema ja kui nad seda teevad, siis teevad nad seda alati või kui me tahame süsteemi muuta, siis teeme tulevikus teistmoodi. Eh, nii et, et siis me peame selles osas ka siin kokku leppima. kui me muudame raportite jagamise süsteemi, siis tulevikus teevad seda koordinaatorid, mitte komisjon. aga hääletusele tuleb äh, äh, süsteem, mitte see reegel, et koordinaatorid vastutavad jagamise eest. see jääb täpselt samaks. koordinaatorid jäävad ka tulevikus vastutama selle jagamise eest. We would would like, we would like only to change the system. me tahame lihtsalt süsteemi muuta. This is a request that our committee will vote. ja on tehtud siis ettepanek, et äh, meie komisjon hääletaks selle muutuse üle, aga koordinaatorid langetavad selle otsuse, kolleegid. mulle tundub, et see on väga selge. on see selge, härra Roll, teile, see vastus? saite aru? Äh, jah, ma sain äh,, ma ei saanud päris hästi aru, mille üle me siin hääletame, ma ei saa päris hästi aru äh, miks need senised reeglid äh, ei otsustata komisjoni koosseisu poolt, vaid koordinaatorid on juba mitmete aastate eest need reeglid paika pannud ja, ja nüüd korraga ei otsusta enam koordinaatorid, vaid kogu komisjon, et kas siis tulevikus peaks kõik need eh, otsused, mis reeglitega puudutavad, puudutavad siin komisjonis kokku lepitama? ei, ei, kallis kolleeg Herbert. ei palutud, et hääletusele pandaks komisjonis see asi varem, varem ei ole keegi sellist asja soovinud seega kõik koordinaatorite otsused äh, on kehtivad. seekord palusid kolm fraktsiooni asi üle kontrollida mm, komisjonis, erakorraline asi tõesti, aga kui selline asi esile kerkib, kui, kui fraktsioonid seda soovivad, siis on minul üks kohustus, kohustus nimelt teil, teile panna see hääletusele. see on tõesti täiesti erakordne varem pole kunagi keegi äh, vaidlustanud koordinaatorite otsust, kui teie olite komisjoni esimees, keegi ei palunud, et seda asja kontrollitakse. aga iga kord koordinaatori kohtumise alguses esimees mõtleb ilmselt iga komisjoni istungil, ütleme alguses, et äh, koordinaatorite kohtumisel otsustati see, kas keegi on selle vastu ja tavaliselt keegi midagi ei ütle, nii et selles mõttes miski ei muutu. kui on nüüd vaja arutelusid algatada selles osas, siis no palun. hea küll, hea küll. kallis kolleeg, tahate midagi öelda? jah, härra esimees, ma teen väga lühidalt. see, mis te ütlete, on õige protseduur jääb koordinaatorite otsustada, aga miks me tahtsime sellest asjast rääkida komisjonis? sellepärast, et nüüd hakkab süsteem muutuma. süsteem nimelt on selle mandaadi ajal muutunud, mitte meie mandaadi alguses. ja öö, me tahaksime et õi-, et me rääkisi-, räägiksime sellest muutusest ka komisjonis sest et oluliselt äh, muudetakse süsteemi ja koordinaatorite vahel oli väga suur arvamuste erinevus. suur tänu, kallis kolleegid, kolleeg. ma nüüd eeldan, et koordinaatorid, et te olete valmis äh, oma kolleege teavitama sellest, mis olukord on välja kujunenud. me peaksime vältima igasuguseid arutelu siin, homme on ju hääletus, mitte pikk arutelu ette nähtud hääletus on hääletus, homme hääletame. nii et ma paluksin kõikidel koordinaatoritel asi läbi rääkida oma fraktsioonidega. see on väga-väga tähtis, kui me tahame homme hääletustega ühele poole jõuda. niisiis, kallid kolleegid, suur tänu. nüüd minu küsimus on järgmine, kas need välja pakutud muudatused on teile vastuvõetavad? kolm muudatust, kas keegi vastu ei ole? esimehe teadaanded. tulemas on laiendatud juhatuse koosolek asepresident Maros Šefčovitšiga hetkeolukorrast Energialiidu osas leiab aset Strasbourgis kuuendal oktoobril sellel aastal kella kaheksa kolmekümnest kuni kella kümneni hommikul ja see leiab aset saalis VIX kakssada tegemist on mitteametliku aruteluga. see tähendab seda, et toimub arutelu äh, Maros Šefčovitši ja ITRE komisjoni liikmete vahel. see on väga tähtis kohtumine, mitteametlik kohtumine. hiljuti me ühe volinikuga ka rääkisime niimoodi, kes see oligi? Muertas päevakorrapunkt number kolm, protokollide vastuvõtmine. edastatud on teile protokollid viieteistkümnendast, kuueteistkümnendast juulist kaks tuhat viisteist. kui kellelgi märkusi selle kohta ei ole, on need vastuvõetuks kuulutatud, keegi, kellelgi midagi öelda ei ole ja kohe lähemegi siis neljanda päevakorrapunkti juurde, Horisont kaks tuhat kakskümmend, esimesed tulemused, arvamuste vahetus Robert Jan Smitsiga, kes on Euroopa Komisjonis peadirektori kohal tere tulemast Euroopa Parlamenti, härra Smits. Te olete üsna tihti meie külaline, härra direktor. oleme teiega juba tuttav, aga hea meel teid siin veel kord tervitada. ja tulemas on siis arvamuste vahetus väga olulisel teemal Horisont kaks tuhat kakskümmend, esimesed tulemused. kolleegid teate väga hästi ja ka teie, härra direktor, teate väga hästi et äh, volinik äh, on ka pidevas ühe, äh, kontaktis meie komisjoni liikmetega ja on väga tähtis, et me oleksime ju kogu, kogu aeg informeeritud sellest, mis toimub, sest nagu te teate, innovatsioonipoliitika, uued tehnoloogiad, teadusuuringud on meie päevakorras olnud juba vähemalt viisteist aastat, aastast kaks tuhat äh, oleme me peaasjalikult sellega tegelenud ja lõpuks ometi võiks ju meie jõupingutusi saata edu. härra volinik, see on väga-väga tähtis, et nüüd viisteist aastat hiljem pärast seda, kui me oleme viisteist aastat peaasjalikult keskendunud innovatsioonipoliitikale Lissaboni strateegia, ärge unustage, käivitati ka aastal kaks tuhat et meid nüüd saadakse edu. kuidas toime tulla? Teie olete peadirektor ka olnud juba mõned aastad. nii et sõna nüüd teil. Uh, aitäh, esimees, lugupeetud ITRA komisjoni liikmed, suur aitäh võimaluse eest täna siin olla ning teavitada teid Horisont kaks tuhat kakskümmend esimestest tulemustest Äh, tegelikult volinik Moedas äh, saatis äh, teile juba üksikasjalikud vastused kõigi nende, nendele küsimustele, mis te esitasite, nii et, et ma tehnilistesse üksikasjadesse ei laskuks. keskenduksin oma lühikeses sõnavõtus kõigepealt sellele, kuidas on lugu kaks, Horisont kaks tuhat kakskümmend tulemustega, kuidas meil on tulemused selle komisjoni jaoks olulistes valdkondades Äh, nagu te mäletate, Horisont kaks tuhat kahekümne osas on teie komisjon esitanud üsna palju konkreetseid nõudmisi, juhtinud tähelepanu äh, olulistele teemadele ja tahaksin teile rääkida, kuhu me nende asjadega oleme jõudnud. räägiksin meie edusammudest, meie saavutustest ja äh, mainiksin ka asju, mis meile muret valmistavad. kõigepealt aga alustaksin siis edusammudest. Horisont kaks tuhat kakskümmend on uskumatult populaarne Äh, siiamaani oleme saanud äh, kuuskümmend viis tuhat ettepanekut ning äh, see näitab, et väga paljud taotlejad on Brüsseli programmidest teadlikud ja nende ettepanekute kvaliteet on samuti väga hea. me oleme teile saatnud välja selle brošüüri ähm, kus ähm, ei räägita kõigist nendest kuuekümne viiest tuhandest ettepanekust, sest et paljusid nendest veel hinnatakse, aga siin äh, brošüüris peegeldatakse äh, siis äh, mõningaid nendest ettepanekutest, mis me oleme saanud ja nagu te teate, need toetuse taotlejad, neile meeldib see uus lähenemine, neile meeldib see, et asjad ei ole enam nii normatiivsed neile meeldivad need väljapaistvuskriteeriad kui kõige olulisemad kriteeriumid. nii et, et see on see sõnum, mida teie soovisite, te soovisite, et Horisont kaks tuhat kakskümmend oleks edukaks. teiseks, üks asi, millele te läbirääkimiste käigus tähelepanu juhtisite, et ei soovi siin mingit suletud ringi ja mul on väga hea meel teile teatada et, et nelikümmend protsenti Horisont kaks tuhat kahe eh, tuhande kahekümnest osalejatest on uustulnukad ja nendest neljakümnest kaheksakümmend protsenti on VKE-d. ja just nimelt seda on teie komisjon palunud, et ei oleks mingit suletud ringi, et eh, võrgustikud oleks avatud ja need oleks avatud ka VKE-dele. ja siit jõuaksingi kolmanda edusammuni, mis on eh, seotud just nimelt VKE-de osalusega. tänu VKE-de vahendile on meil õnnestunud ähm, kaasata väga paljusid idufirmasid. Te olete seadnud paika eesmärgid, te olete andnud äh, mõista et, et kakskümmend protsenti äh, teise ja kolmanda samba eelarvest peaks minema just nimelt VKE-dele. ma võin äh, teile öelda, et hetkel on see protsent meil kakskümmend kolm protsenti, nii et, et me oleme eesmärgi juba ületanud ja see on kindlasti hea uudis proua Toiale ja härra Rüübichile, kes siin komisjonis on kogu aeg rõhutanud, kuivõrd olulised on VKE-d. nüüd minu neljas punkt, mis on selle komisjoni esimehele väga südamelähedane ja härra Turmes on äh, nõudnud tegutsemist energeetika vallas kui peeti läbirääkimisi Horisont kahe tuhande kahekümne üle, siis energeetika oli peamine teema, sellel teemal toimusid meil pikad arutelud ja iseäranis, kuidas rahastada eh, mittefossiilkütuste uuringuid, eh, nende turule kasutusele võtmist ja ma võin nüüd öelda et, et kaheksakümmend viis protsenti eh, eelarvest on just nimelt seotud taastuvenergia allikatega ja viisteist protsenti turul kasutusele võtmisega nii et, et mis puudutab nüüd mittefossiilseid kütuseid äh, puudutavaid uuringuid, siis siin on näitaja üheksakümmend protsenti, nii et, et oleme jällegi ületanud need eesmärgid, mis see parlamendi koosseis ja see komisjon on Horisont kahe tuhande kahekümne ette seadnud. nüüd viies punkt, äh, teadusuuringute keskus. Äh, üks äh, Äh, parimaid asju, mida me Euroopa teaduse jaoks oleme teinud, on just nimelt selle keskuse tuun-, loomine ja selle keskuse eelarve on kahekordistunud horisondis kaks tuhat kakskümmend äh, vastastikune eksperthinnang näitab, et järgitakse maailmastandardeid ning tuhanded taotlejad mitte üksnes Euroopast, vaid ka kogu maailmast on selle poole pöördunud ning tahaksin kasutada võimalust ja tänada ühte inimest, kes on aidanud ka EECR-i loomisele kaasa, nimelt Angelika, Angelika Niiblerit. täna teda siin ei ole, aga tema on tõesti öö, Äh, mänginud olulist rolli äh, selle keskuse loomises, nii et, et tahaksin avaldada tunnustust talle ja ka paljudele teistele, näiteks teile, härra esimees, kes te olete ECR-i toetanud nüüd äh, kuues äh, punkt, äh, mis on Kristjan Eelerile väga südamelähedane, ta küll lahkus just saalist, aga see on seotud siis innovatsiooni kiirendamisega, see oli Hela Eeleri jaoks äärmiselt oluline punkt ja ta soovis, et Horisont kaks tuhat kakskümmend raames sellega tegeldakse. ja mul on väga hea meel, Kristjan, et ma saan teile teatada, et see uus algatus Eh, millesse me võib-olla alguses suhtusime natuke skeptiliselt, on olnud äärmiselt populaarne. me oleme saanud kakssada kuuskümmend kaheksa ettepanekut ja kahjuks saime välja valida ainult kuusteist, nii et, et te saate aru, eh, kuivõrd tohutu on huvi selle pil-, pilootmeetme vastu, sellepärast et me teeme seda siis endiselt pilootprojektina ning eh, kindlasti soovitakse selliseid asju rohkem ja nende ettepanekute kvaliteet on ka äärmiselt hea. nüüd seitsmes punkt Äh, väljapaistvuse levitamine ning osaluse suurendamine, ma näen härra Roili siin, tema koos äh, proua Kudritškaga on nõudnud just nimelt nende algatuste laiendamist äh, ja tõepoolest ka selles valdkonnas on taotlejate huvi olnud väga suur, aga minu jaoks on kõige suuremaks horisont kaks tuhat kahekümne eduks ja see on minu viimane punkt, kaheksas punkt, lihtsustamine Äh, see on tõesti midagi, mis varasemast erineb ning olen väga tänulik teie komisjonile, sellepärast et teie komisjon on siin mänginud väga olulist rolli. härra äh, Äh, proua Carvalho oli see, kes koostas raporti, kus oli viiskümmend kaheksa lihtsustamismeedet kirjas ja meil on õnnestunud neid üksteise järel rakendada, nii et, et oleme talle väga tänulikud visaduse eest ja samuti oleme tänulikud teie komisjonile visaduse eest, et te olete nõudnud seda lihtsustamist ja et sellest ei ole ainult räägitud, vaid see on nüüd ka ellu rakendatud, aga on ka asju, mis meile muret teevad. ja tahaksin ka nendest teiega kõnelda väga oluline on, et me oleme suutnud teie prioriteete täita ja see programm on tõesti väga propu-, äh, populaarne, aga meil on ka muresid ja tahaksin nendest avameelselt kõnelda. kõigepealt me peame väga tähelepanelikult jälgima äh, kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide osalust. meil on äh, äh erinevad, eh, meil on lõhe innovatsiooni ja teadusuuringute vallas, aga me peame hoolitsema selle eest, et see lõhe ei muutuks suuremaks ja praegu veel muretsemiseks põhjust ei ole, aga olukorral tuleb silma peal hoida ja siis loomulikult veel sünergia eh, struktuurifondide ja eh, Horisont kaks tuhat kahekümne vahel ja pean kohtuma ka Van, Lambert Van Nistelrooiga, et seda asja üksikasjalikumalt arutada. siis veel üks asi, mis valmistab muret, on rahvusvaheline osalus, Horisont kaks tuhat kakskümmend on ülejäänud maailmale avatud ning rohkem kui kunagi varem peaksime me eh, tõesti looma kontakte suurepäraste hiinlaste, ameeriklaste, brasiillastega, see on meie huvides meie Euroopas toodame praegu ühe kolmandiku maailma teadmistest, aga on selge, et üha rohkem Äh, toodetakse maailmateadmisi väljaspool Euroopat, nii et, et meil on vaja rohkem kui kunagi varem äh, kontakte maailma parimate ajudega, kus nad ka ei asuks. nii et, et me sooviksime, et see rahvusvaheline osalus Horisont kaks tuhat kahekümne puhul oleks suurem. kolmandaks murettekitavaks küsimuseks on lihtsustamine. Äh, lihtsustamine, nagu volinik Moedas ütles, ei lõpe kunagi ning sellel nädalal korraldame tohutu suure seminari kuhu kaasame siis sidusrühmad eh, eh, selleks, et õppida, kuidas asju veelgi eh, lihtsustada, me oleme käivitanud online konsultatsioonid, oleme kutsunud ka teie liikmeid kohale ning see teema jääb pidevalt meie tegevuskavva. aga härra esimees, kui te küsite, mis mulle hetkel kõige rohkem muret teeb, siis olen täiesti avameelne see on äh, liiga palju taotlejaid, meil on tohutult äh, palju äh, ettepanekuid ja edu on kuskil kaksteist, kolmteist protsenti. Seitsmenda raamprogrammi jooksul oli see kakskümmend protsenti. me peame liiga palju suurepäraseid taotlusi tagasi lükkama see ning see näitab, et loom-, loovust on tohutult palju, innovatsiooni on meie mandril tohutult palju. ja see on hetkel tõesti väga kurb lugu, see, et me peame niivõrd paljud projektid tagasi lükkama ja see tõestab, härra esimees, ühte asja. nimelt teie ja teie komisjon ja parlament, teil oli õigus, kui te ütlesite, et Horisont kahe tuhande, eh, kaks tuhat kahekümne eelarve peaks olema sada miljardit ja <laughs> nii et, et sellega ma praegu ka lõpetaksin, aitäh, härra direktor, endine parlamendisaadik eh, meie kolleeg proua Carvalho on nüüd härra Moedase kabineti ülem, nii et, et ta on tõesti meile väga lähedane. kas ta ikka on endiselt kabineti ülem? on ta härra Moedase kabineti ülem? aa, vabandust, kabineti liige, mitte kabineti ülem. niisiis, eh, ikkagi on ta meile väga lähedane. ja nüüd alustame siis eh, koordinaatorite ja raportööridega ja kõigepealt Kristjan Eeler, kes on raportöör. oi, vabandust jah, ta oli raportöör viimasel ametiajal, eelmisel ametiajal. jah, koos, rääkides koostööst, tahaksin viidata nendele inimestele, kes enam parlamendis ei ole, aga kes on eh, Horisont kaks tuhat kahekümnes osalenud. mul on üks küsimus praegu on käimas äh, läbirääkimised eelarve osas nõukogu ja eelarvekomisjoni vahel ning äh, minu küsimus on, millised on ootused teie poole pealt? Ehm, millised on, äh, milline on komisjoni taktikaline seisukoht selles küsimuses, sest me oleme jah, lubanud siin natukene vahendite kasutusele võtmist projektide hilises faasis Äh, praegu me peame läbirääkimisi esimese aasta eelarve üle ja ma tahaksin teada, millised on selle ettevõtmise tulemused ja see on seotud ka minu teise küsimusega. nüüd, mis puudutab neid kärpeid me oleme kärpinud Horisont kaks tuhat kahekümne vahendeid, mis automaatselt äh, toob kaasa selle, et piisavalt ei ole vahendeid kõigi projektide jaoks ja nüüd on liikmesriigid ka äh, tormanud sellest programmist nii-öelda osa saama. Äh, niisiis ma hiljuti kohtusin Itaalia ülikooli juhtidega ja seal oli seina peal selline loosung Horisont või surm, <laughs> nii et, et Äh, tõesti tung selles programmis osaleda, sellepärast et liikmesriikides on igasuguseid vahendeid kärbitud. et ma tahaksin teada, et kas see oleks ka üks argument, mida me võiksime kasutada. ja mul on veel kaks konkreetsemat küsimust. Äh, mulle valmistab pisut muret äh, see koostöö teadusuuringute vallas Äh, siin on äh, vaja leida tasakaal erinevate huvide, erinevate kärbete vahel, äh, sellepärast et jah, Euroopa teadusprogramm on praegu eelarves kärbitud, nii et, et millised on teie arvates väljavaated, mida saaksime meie teha selliste kollektiivsete teadusuuringute vallas ning kolmandaks, mul on teile veel üks küsimus mis on seotud lihtsustamisega. millised on teie ootused, jah, meil toimub lihtsustamine, aga samas strukturaalselt on meil ka kalduvus, et teadus- ja arendustegevuste eh, delegeeritakse üha rohkem igasugustele ametitele, nii et, et eh, millised on siis eh, sellised plaanid, kas sellised asjad toimivad, kas Äh, üha rohkem ja rohkem igasuguseid välisagentuure hakkab seda raha jagama teadus- ja arendustegevuse vallas, nii et, et millised on siin tuleviku väljavaated? aitäh, äh, proua Moody järgmisena. aitäh, aitäh selle ettekande eest ja selle eest, et te tunnustate meie komisjoni töö olulisust Äh, mul on äh, kaks üksikasjalikku küsimust, küsimust, mis puudutavad lihtsustamist. Äh, kõigepealt ülikoolide rahastamine ja personalikulud, kas te kavatsete selle küsimustega tegeleda, näiteks kuidas toimub aruandlus eelmise aasta personalikulude osas, et kas te või tahate kuude lõikes aruandlust teha? ja teine, mis puudutab äh, nüüd äh, sisemiste tasude lihtsustamine, näiteks äh, projektidele antud toetuste kulud, kas siin on, kasutatakse püsikulude süsteemi või kaudseid kulusid? ja siis veel eraldi küsimus, kas teil oleks midagi lisada Äh, volinik Muedase poolt välja pakutud Euroopa Innovatsiooninõukogule. kas äh, te võiksite selle kohta äh, rohkem üksikasju esitada, milline see võiks välja näha ja kuidas see oleks seotud teiste organitega ning tulles nüüd eelarve teema juurde, tulemustepõhine eelarvestamine on loomulikult väga oluline osa sellest Äh, kuidas me eelarvet tahame koostada edasi ja kui vaadata neid eesmärke, mis on seatud, siis praeguses eelarves on need eesmärgid üsna ähmased, mõnikord neid ei olegi, nii et, et kuidas te selle kõik tulemustepõhise eelarvestamisega kokku sobitate, aitäh! aitäh! ja järgmisena ECR fraktsiooni nimel härra Henker, meie aseesimees. jah, aitäh. ka minul on mõned küsimused. kõigepealt te rääkisite sellest, kui oluline on see, et see Euroopa programm oleks avatud ka teistele riikidele. mul on küsimus, mis puudutab kahte mitte Euroopa riiki, Euro-, Euroopa Liidu riiki Euroopas. kas Äh, koostöös Šveitsi ja Venemaaga äh, mil määral seda koostööd mõjutab või takistab äh, need probleemid, mis meil on Šveitsiga pärast rahvahääletust immigratsiooni küsimuses ja teine ja sama küsimus, kas seda koostööd on mõjutanud ka see, kui Venemaale on sanktsioonid kehtestatud mhm ning minu teine küsimus on seotud bürokraatiaga. Te mainisite et, et nelikümmend protsenti äh, on see äh, projektide edumäär äh, see tähendab, et väike osa inimestest on õnnelikud Äh, kui otsus langetatakse ja kuuskümmend kaheksa protsenti inimesi ei ole õnnelikud äh, ja mulle teeb väga suurt muret see, milline mõju sellel on teadlaskonnale. Äh, sellepärast, et et minu isiklik kogemus on selline, et Euroopa teadlased üha rohkem just tegelevadki selliste ettepanekute koostamisega ning üha vähem teadusuuringute tegemisega. ning äh, minu meelest just teadusuuringute tegemine oli esialgne eesmärk. ja sellega seoses on mul veel üks küsimus kui palju inimesi komisjonis otseselt ja kaudselt äh, on seotud Horisont kaks tuhat kahekümnega ning kuidas on see seotud eelarvega ja kuidas on need äh, seosed viimaste programmide jooksul arenenud? kas äh, halduskulud, mida me peame rahastama, on jäänud samaks, on nad kasvanud või kahanenud? ning minu viimane küsimus äh, ning esitasin möödunud nädalal selle küsimuse ka volinik Moedašele, aga esitaksin selle ka teile. ma olen kindel, et ei saa veel sellele küsimusele vastata, aga ma tahaksin, et te sellele küsimusele mõtleksite äh, Äh, humanitaarteadused ja sotsiaalteadused peaksid kaudselt olema ka Horisont kahe tuhande kahekümnega kaetud äh, just nimelt äh, läbi osauuringute, nii et, et ma tahaksin teada, kas on mingeid tõendeid, et see niimoodi ka on. ja kui ma vaatan läbi seda brošüüri, mis on väga hästi koostatud, tahaksin avaldada tänu selle koostajatele Äh, siis äh, siin on jah äh, näiteid projektide kohta, aga siin ei ole mitte ühtegi sellist projekti, kus mul oleks jäänud mulje, et siia on kaasatud ka humanitaarteadused ja sotsiaalteadused. nii et, et need on siis minu küsimused ja kui te neile täna vastata ei saa, siis oleksin väga tänulik, kui te saaksite neile vastata kunagi hiljem või kirjalikult. aitäh ja härra De Backer Alde nimel. aitäh, esimees, ja aitäh selle sissejuhatuse eest. mul on ka mõned küsimused. Te rääkisite, et suurim probleem, millega te silmitsi seisate, on liiga palju taotlusi. osaliselt on see tingitud programmi edust ja osaliselt ka sellest, et EFSiga äh, seoses on eelarvet kärbitud. Te mainisite meile saadetud kirjas, et projektide üldine kvaliteet on väga kõrge aga samas ähm, tuleks küsida, äh, kas te olete ka selles pakkumismenetluses midagi muutnud, äh, kas nad on kuidagi äh, laiemalt nüüd sõnastatud, nii et, et suurema isikute ring saab seal osaleda, võib-olla see seletab, miks taotluste arv on kasvanud ning teiseks oleks võib-olla oluline mainida ka seda, et liikmesriigid jah, kuigi nad moka otsast räägivad teadus- ja arendustegevusest ja sellest, et innovatsioon on nende majandusele oluline, aga kui räägitakse eelarvest või kui räägitakse asjadest muudes komisjonides, siis eh, ei ole nagu aru saadud, et selleks kõigeks on vaja ka palju raha nii avalikust sektorist kui ka erasektorist. nii et, et sellega seoses on mul kaks küsimust Äh, kuivõrd liikmesriigid on oma strateegia viinud kooskõlla Euroopa eesmärkidega, äh, sellepärast et nad peavad ju ka ise tegema strateegilisi valikuid teadusuuringute ja innovatsiooni vallas ja teiseks, kas ei oleks aeg, et parlament ja komisjon äh, hakkaks pöörama tähelepanu ka sellele, et järgmistel eelarve läbirääkimistel oleme me piisavalt tugevad, et nõuda täiendavaid vahendeid nendele programmidele, iseäranis baasuuringutele ja alusuuringutele. ja siis veel eh, see osa Horisont kaks tuhat kahekümnest, mis on seotud VKE-de ja idufirmadega. praegu eh, jah, paljud sellised ettevõtted hakkavad tegutsema, peavad vastu paar aastat ja siis lõpetavad tegevuse Äh, ja mina tahaksingi küsida, et äh, kuidas on äh, nende ettevõtetele mõeldud vahendid seotud teiste programmidega, selleks et neil oleks siiski ka võimalik turule jääda ning viimane küsimus puudutab konkreetselt bürokraatiat. kas teile ei tundu, et, et teadusuuringu keskused, ülikoolid saavad paremini aru ja on paremini valmis äh, hoolitsema selle eest, et need ettepanekud, mis nad saadavad, on kooskõlas sellega, mida komisjon loodab ja kas me saame seal midagi teha selleks, et bürokraatiat vähendada, aitäh. aitäh. kas rohelistest on ka kedagi, siis saab sõna kuue esindaja. jah, palun. aitäh äh, aitäh, härra Smith, selle eest, et täna siia tulite. Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, mängib väga olulist rolli teadusuuringute ja arendustegevuse vallas ja majanduskriisi ajal äh, saab see programm aidata VKI-sid, see aitab kaasa töökohtade loomisel, äh, samuti aitab edendada innovatsiooni. kahjuks selleks, et seda programmi reklaamida ja seda tugevdada, Eh, on vähendatud sellele programmile eraldatud vahendeid ning nüüd eh, on siis eh, horisont kahe tuhande kahekümne jaoks palju vähem vahendeid ja meil on teadus- ja arendustegevuse vallas suuri rahastamislünki. ja minu esimene küsimus olekski, kuidas loodate te neid suuri auke täita? Äh, mida te kavatsete rahastamise vallas teha, milliseid meetmeid te pakute äh, välja, äh, et lahendada kärbetest tulenevaid probleeme? VKE-d te ütlesite, härra Smits, kui te käisite meie komisjonis, te ütlesite, et on äärmiselt oluline, et lihtsustada menetlust just nimelt, et VKE-del oleks parem juurdepääs rahastamisvahenditele Eh, nüüd on sellest eh, ajast, aasta mööda, kui te seda ütlesite, milliseid ettepanekuid te olete teinud siis, et neid asju lihtsustada, sellepärast et täna oma ettekandes te sellest ei rääkinud. ja nüüd veel üks küsimus, milliseid meetmeid kavatsete rakendada Horisont kaks tuhat kahekümne raames eh, selleks, et saavutada eesmärki, mis meil kõigil on, sidet teadusuuringute ja tootmise vahel? Eh, see on äärmiselt oluline selleks, et luua uusi tooteid ja anda majandusele uut hoogu ning luua töökohti, aitäh, aitäh. proua Kappel järgmisena. aitäh, aitäh, peadirektor, selle äärmiselt huvitava ettekande eest. Te näitasite meile, et Horisont kaks tuhat kakskümmend on tõeline edulugu Äh, ja oli edulugu ja näitasid äh, meile ka, kuivõrd õigus oli meie äh, komisjonil, kui me saatsime volinik Modasele kirja ja nõudsime, et vahendeid Horisont kaks tuhat kahekümnele ja Euroopa ühendamise rahastule ei pandaks teistele eelarveridadele. nii et, et mul on üks küsimus, mis puudutab eelarvega, kuidas need asjad hakkavad äh, edaspidi toimuma, äh, kuidas me saame hoolitseda tulevikus selle eest, et Horisont kahe tuhande kahekümnel on piisavalt vahendeid ja teine küsimus, te ütlesite, et äh, kolma, üks kolmandik maailma teadmistest luuakse Euroopas, see on hea, see protsent ei tohiks väheneda, peaks vaid kasvama, milliseid samme kavatsete selles vallas astuda ja milliseid samme kavatsete astuda koostöös kolmandate riikidega? Äh, tegemist on väga olulise teemaga. Äh, te teate, et täna luuakse väga palju teadmisi just nimelt äh, kolmandates riikides, jah, me peame tegema koostööd USA, Hiina, Lõuna-Koreaga, see on oluline teema. ning teise, kolmandaks, kuidas kaasata Äh, ettevõtlusmaailma spetsialiste ettevõtlusmaailmas, Euroopa Teadusuuringute Nõukogu. Äh, me rääkisime seda volin-, sellest volinik Moodasega, kas me oleme siin ka mingeid edusamme teinud ja kuidas asjad siin edasi lähevad uh,? aitäh, proua Kappel, aitäh teile kõigile küsimuste eest. Äh, sellega on esimeste, esimene küsimuste voor koordinaatoritelt ja Äh, selle teemaga tegi, tegelevatelt kolleegidelt lõppenud ja nüüd annan sõna härra direktorile. suur tänu teile, lugupeetud äh, saadikud, äh, nende küsimuste eest. siin räägiti eelarvest. nüüd, mis puudutab makseassigneeringuid, siis oleme aastaid juba selle küsimusega tegelenud praegusel hetkel on niimoodi, et praegusel hetkel on neid assigneeringuid meil miljard vähem, kui äh, olema peaks, üritame eelfinantseerimist kasutada, üritame äh, mõningaid ähm, ülesandeid edasi lükata, kuid varem või hiljem tuleb arved ära maksta, ärgem unustagem, et äh, et näiteks programm, programm seitse vajab äh, äh, lõpp, äh, lõpparuandlusperioodiks üheksa miljardit maksesigneeringutena. varem või hiljem need arved tulevad ja oleme nõukogule pidevalt öelnud, et ärge kärpige neid palun. Õnneks parlament väga tihti on kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi jaoks signeeringut taastanud, kuid igatahes varem või hiljem tekitab selline olukord probleeme. praegusel hetkel näeme, et Stockholmi fondid äh, väga aeglaselt kasutusse võetud suure hilinemisega ning kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on, tekib äh, tohutu puudujääk maksa assigneeringute jaoks just selle fondi osas, äh, ta on meil vaja kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia horisondi jaoks ning mis puudutab nüüd vahearuannet äh, mitmeaastase finantsperioodi kohta, siis äh, komisjon vaatab seda asja praegusel hetkel üle ning esitab äh, selle kohta omapoolse aruande nüüd, mis puudutab nüüd teadusuuringu alast koostööd, kas see on väga palju kannatanud, ma seda ei arva. vaadates üle individuaalseid teadu-, teadusuuringute programme, Eh, siis eh, see ei mooduta kõige suuremat osa eh, eelarvest. praegusel hetkel me tegeleme eelkõige just koostöö teadus, teadusuuringutega, koostöö võimalustega teadusuuringute valdkonnas ning see on meie, see, millega me põhiliselt praegusel hetkel tegeleme. ja praegusel hetkel me haldame programme ja finantseerimist tõhusamalt kui kunagi varem, eelkõige just täidesaatvate ametitega seoses. ning äh, praegusel hetkel äh, tegeleb komisjonis äh, poliitika välja, komisjoni ähm, ametid tegelevad um, poliitikate väljatöötavatega ning täidesaatvad ametid tegelevad finantseerimisküsimustega. see toob kaasa ka kulude kokkuhoiu. kui ütlen teile, et Research Executive amet Eh, eh, on üldkulud kolme koma kuue miljardi euro eest, siis eh, praegusel hetkel, kui me suudame leida piisavalt eksperte, siis saame kokku hoida juhtimise pealt suure hulga raha. nii et praegusel hetkel leian, et meie töö tegemise viis on äärmiselt tõhus ja näen eh, ka siin istub endine volinik Levandovski, nagu te teate väga hästi, kuidas me haldame teadusuuringute eelarvet, te mainisite kaks eh, aastat tagasi oma aruandes parlamendile, et seda, eh, et me kulutasime eelarvest ära sada protsenti, me ei jäta ainsatki spenni ähm, äh, kulutamata ja väga paljud teenistused ei saa sugugi sama öelda. nii et see raha, mis meieni jõuab, on väga hästi äh, hallatud, väga hästi kasutatud. teismoodi te küsisite ähm, ähm, äh, täis kogukulude kohta ning samuti ka, samuti ka personali aruandluse kohta. Te teate, et praegusel hetkel äh, ei olda rahul meie poolt äh, tehtud muudatustega, me soovime lihtsustada, paljud Briti ja Ingri ülikoolid ei ole praegusel hetkel rahul sellega, et me sellise süsteemi paika panime, võin teile aga öelda ka seda, et paljud äh, probleemid, mis on seotud auditeerimise ja finantskontrollidega äh,, äh on seotud sellega, et ülikoolid ei suuda äh, oma kulusid piisavalt hästi hallata, eriti puudutab see kaudseid kulusid. tean, et seda eh, otsust ei toeta, kuid see on toonud kaasa palju suure lihtsustamise, vähendades sealjuures veamäärasid. Eh, me räägime siin praegusel hetkel programmide tõhususest, räägime teadusinnovatsiooni eh, aspektidest, paari nädala pärast istun ma proua Klesner vastas eelarve kontrolli komisjonis, seal räägime audititest, seal räägime äh, heast finantsjuhtimisest. nii et ühesõnaga, mida lihtsamaks me selle probleemi saame teha, mida vähem tehakse vigu, eh, eh, seda vähem on vaja ka auditid läbi viia. Te rääkisite ka innovatsiooni küsimusest. praegusel hetkel me arutame seda asja vastutava volinikuga. Eh, volinik Mordes on maininud, mainis, kui ta ametisse nimetas, et meil on, meil on suurepärane Euroopa Teadusettevõtte Keskus olemas teatud küsimuste jaoks, aga teiste jaoks jällegi mitte, miks see nii on. ja nüüd, mis puudutab eh, veel eh, välispõhiste projektide finantseerimist, seda on väga palju arutatud, teatud uusuuringute osas peame olema väga ettevaatlikud, sest eh, tihtipeale, kui äh, teadusuuringutesse tulemusi ei ole, siis see ongi tulemas. kui arvate, et näiteks meditsiiniuuringutes äh, avast-, arvates, et liigud kuhugi, tegelikult tulemust ei ole, siis see ongi tulemus, nii et peame olema äärmiselt ettevaatlikud, peame tegema kõik selleks, et me tulevikus ei üritaks lihtsa, liialt lihtsustada seda, sest teadusuuringud ei tähenda seda, et tu-, tulevad uued tooted turule ning selles valdkonnas ei tohiks me liialt kaugele minna. härra Henkel, te rääkisite Šveitsist ja Venemaast. jah, koostöö nende riikidega on takerdunud Šveits pärast referendumit on ainult seotud osaga kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast. Nad osalevad ka ITER-i ja laiendamismeetmete osas, muudes küsimuses nad selle RAM-programmiga seotud ei ole. Eh, ning eh, see tõesti takistab koostööd Vene, eh, Šveitsiga. Venemaa puhul aga võib öelda, et praegusel hetkel käib väga madala profiiliga, koostöö toimib, kuid palju madalamal tasemel kui varem. ütlesite õigesti, et meie teadlased peaksid tegema teadust ja mitte ettepanekuid valmis kirjutama, olen teiega seal täiesti nõus. sellega seoses me Eh, praegusel hetkel võitleme, võitleme eh, kahese eh, taotluse või avalduse väljatöötamiseks, sest esimese tasandi avaldus ei pea olema väga detailne, teine oma ka peab. kui me praegusel hetkel oma teadlased nõuame neilt väga detailseid ettepanekuid tundma, siis see tähendab seda, et aastaid läheb ettepanekud taotluste väljatöötamiseks ja eduprotsent tuleb kõigest kaks kuni neliteist protsenti. tihtipeale öeldakse, et vaadake Ameerika Ühendriikides on hea eh, näide, tead, eh, uuringud on näidanud, et et Ameerika teadlased eh, veedab nelikümmend kaks protsenti oma ajast oma projektidele taot-, toetust taotledes. nii et laskem teadlastel teha seda, mida nad tegema peavad, ehk siis äh, teadust. Te rääkisite ka personali arvust, ma rääkisin äh, siis lävenditest äh, praegusel hetkel, mis on väga madal, et see on kolm protsenti. Mm. praegusel hetkel võib öelda, et oleme üsnagi pädevad oma lävendite välja, üldkulude väljatöötamisel. praegusel hetkel võib öelda ka seda, et sotsiaalteadused ja humanitaarteadused tuleb täielikult integreerida meie tegevusse, ma räägin siin tihti Alžeimerist ja dementsusest, tegemist ei ole ainult meditsiiniküsimusega. sajad tuhanded inimesed Euroopas äh, kannatavad nende haiguste all, mida see tähendab meie kogukondade, ühiskondade jaoks, kes nende eest hoolitseb, nii et äh, praegusel hetkel on tegemist siiski individuaalsete äh, programmidega, mis tuleb eraldi välja töötada meil praegusel hetkel näeme eh, suurt lõhet inseneriteaduste ja humanitaarteaduste vahel, kui me survestame siiski edasi. Eh, praegusel hetkel on kakssada kakskümmend miljonit eurot eraldatud humanitaarteaduste tasaarendamiseks. see tähendab seda, et, eh, et tuleb erinevaid kõrvalteemasid vähemaks kärpides on äärmiselt keeruline, kuid me tegeleme sellega. ja eh, meid palusid teadlased, meile ütlesid teadlased, et seitsmenda raamprogrammiga seoses, et te ütlete, milliste teadusuuringutega me peame tegelema, tegelema, kuid ja ilma selleta oleks me jõudnud palju innovaatilistema tulemusteni. seda üritasime arvesse võtta, kirjeldame väljakutseid ja pakume, palume teadlastel, et nad töötaks välja kõige innovaatilisema äh, lähenemise, kuid samas teil on õigus, see ei aita meil vähendada äh, ka äh, taotluste arvu ning see, rääkisid olulist teemat nagu kooskõlastus riiklike programmidega. sellised küsimused nagu äh, Äh, toiduainete kriis või näiteks äh, Alžeimeri dementsuse äh, ravi. see kõik tähendab seda, et me peame ühendama Euroopa ja liikmesriigide programmid. oleme siin näinud väga edukaid, oleme siin näinud edulugusid. aasta lõpuks näiteks toimub Lünsis suur oluline kohtumine, kus arutame kooskõlastust riiklike programmidega, sest näen praegusel hetkel, et üks olulisemaid samme edasi oleks killustatuse vähendamine ning liikmesriikide äh, programmide äh, äh, kooskõlastamine, see ei tähenda seda, et üks riik teeb ühte ja teine teist, me lihtsalt üritame ühe nimetaja alla panna vastavad teemalised programmid praegusel hetkel peavad ettevõtted mitte ainult tulemusi äh, välja pakkuma, peavad rääkima ka seda, tegelema sellega, kuidas seda rakendama peaks. praegu esimest korda meil olemas selline programm, mis äh, üritab integreerida teadusuuringud ja innovatsiooni, meil on ka teaduse edastamise äh, tegevused, meil on suunised äh, nii et äh, võib öelda, et me mitte ainult äh, ei, äh, mitte ainult ei lase ainult tead-, teadmisi juurde luua, vaid üritame nende edastamisega tegeleda. nüüd lihtsustamine, see on keht-, toimiv protsess, me tegeleme sellega edasi, nagu ma seda mainisin, ja proua Kapell, te õiges, õigusega mainisite, et peale eelarve küsimuste, millele ma juba varem vastasin, et äh, on oluline, et me äh, teeks koostööd kolmandate riikidega, et õhustaks äh, koostööd Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Brasiiliaga. sellel põhjusel oleme öelnud ka selgelt, et kahe tuhande kahekümnenda aasta horisont peab olema kõige avatum programm maailmas, meil on vaja kampaaniat, et nutikamad hiinlased ja ameeriklased tuleks, ühineks meiega ja sellega seoses loome praegu suurt kampaaniat, oleme käivitanud isegi väga huvitava äh, äh, programmi Ameerikasse nimega Destination Europe, nagu te teate, äh, aastaid on ameeriklased otsinud andekaid inimesi Euroopas, nüüd teeme sama Ameerikas, ütleme, ütleme neile, et meil on suurepärased teadusorganisatsioonid, meil on võimalus teile huvitavat tööd pakkuda ja see toimib üsnagi hästi, aitäh! suur tänu, härra peadirektor. proua Kudritška, palun järgmisena. aitäh äh, kõigi, äh, kõigepealt äh, tahaksin härra Smetsi tänada selle suurepärase ettekande eest, see oli väga asjalik, lühike ja lööv. ma tahaksin teile meenutada seda, et Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, loodi selleks, et äh, laiendada just nimelt erinevate regioonide osalust äh, ja Poola koha pealt mul on ka mõningaid andmeid, mis viitavad Eh, sellele, et endiselt on eh, suur lõhe vanade ja uute liikmesriikide vahel Äh, ja näib, te ise ütlesite ka, et selline ebaproportsionaalsus äh, muutub juurend äh, seitse, vanades viieteistkümnes liikmesriigis on ligemale seitsekümmend, seitseteist tuhat projekti ja uutes liikmesriikides palju vähem, vanemad liikmesriigid on saanud kaheksa miljardit eurot ja Äh, kakskümmend seitse miljardit on tulnud siis äh, äh, uutele liikmesriigidele, nii et, et see lõhe on endiselt väga suur. uute liikmesriigide ministrid on saatnud Euroopa Komisjonile ka kirja, kus räägitakse, et probleemiks on see, et projektides osalus Äh, uutele äh, liikmesriikidele on äh, natukene liiga koormav just nimelt kaasrahastamise pärast ning seetõttu tahaksin teada, kas komisjonil on mingi mõistlik lahendus sellele pro-, probleemile, mida tehakse. suur tänu aitäh, jah, teie olete olnud Poola teadusuuringute mini-, teadusminister, nii et teie arv, kogemused on väga olulised selles arutelus uh,. Thank you uh,, Mr Füüse. suur tänu, Äh, härra Smits, suur tänu selle ülevaate eest, äh, minu meelest on see väga kasulik, et me sellise ülevaate saime ja nagu kolleegid ütlesid, tegemist oli ühtise parlamendi komisjonide ülese võitlusega Horisont kahe tuhande kahekümne eest, see oli ka väga värskendav, see koostöö komisjonide vahel ja ma arvan, et me ei peakski tõesti eraldi töötama komisjonidega, vaid aru saama sellest, et Horisont kaks tuhat kakskümmend omab ähm, mõju kõikides valdkondades, nii teadusvaldkonnas, aga näiteks ka kunstivaldkonnas äh, ja nii edasi, aga mul on muresid seoses Ühendkuningriigiga, ma olen volinike Moedasele ja Gretuga sellest juba rääkinud et äh, meie riiklikud programmid ei ole praegu äh, kohaldatud Horisont kaks tuhat kahekümnega ja meil on äh, selline asi nagu seal of excellence ehk suurepärasuse tempel, mis on ainult meie piirkondades tuntav teada asi ja see, kui see nüüd kaob, see teeks asja problemaatilisemaks. härra Moedes on mulle vastanud, proua Gretu veel mitte aga ma tahaksin, et te võtaksite arvesse selle, et liikmesriikides on teinekord olud erinevad ja seda ütlesid ka juba kolleegid, nimelt äh, baasuuringute toetamine ja nende tagamine, need uuringud, mille äh, kaubanduslik väärtus ei ole veel teada, toon teile äh, loode Inglismaalt ühe näite, Manchesteri nähe juures nimelt veetakse läbi teadusuuringuid selleks, et erastada rapp šokk, mis võiks viia Ebola viiruse väljajuurimiseni, vaktsiini väljatöötamiseni ja see on asi, millel võivad olla väga positiivsed tagajärjed pikemas perspektiivis, aga praegu ei saa seda veel tõestada ja minu küsimus tegelikult puudutab äh, soolist võrdõiguslikkust äh, Aasia ja mustanahalise päritoluga teadlased, me näeme siin, et nende puhul on selgelt sooline suur äh, lõhe teadlaste vahel ja samamoodi ka etnilistest vähemustest pärit teadlaste vahel, mida teha selleks, et need lõhed eristada? härra Roil järgmisena, palun Äh, ka mina tahaksin teid tänada, kolleegid juba viitasid sellele, et, et kui me rääkisime Horisondist kaks tuhat kakskümmend, siis me rääkisime, mida saaks teha selleks, et äh, regioonide äh, teadusuuringute potentsiaali suurendada, kuidas neid rohkem kaasata, kas on näiteks mingeid eri, me mõtlesime välja sellised eriprojektid nagu teemaprojektid, aga komisjon ei olnud sellest eriti vaimustuses ning eh, kuskil kolmkümmend protsenti eh, äriplaanidega seonduvast on ka täitsa kaht-, kahtlane, niisiis miks eh, on ka see käivitamisaeg olnud nii pikk, mulle tundub, et asi on väga pikk ja keeruline ning miks liikmesriigid ja partnerorganisatsioonid äh, selles kõiges sõna, võib-olla peaks siin asju lihtsustama. Äh, me äh, oleme lubanud poli-, me oleme andnud poliitilisi lubadusi, et me üritame regioone rohkem kaasata ja see ei toimi, nii et, et komisjon peaks sellele probleemile põhimõtteliselt lähenema, sellega peaks tõhusalt tegelema. suur tänu härra Rüübih, palun. Äh. aitäh, äh, esimees. Äh, kõigepealt tahaksin ka mina komisjoni ja volinik Moedast tänada selle ettekande eest möödunud nädalal. jah, see vastastikune ekspert hindamine, see on eh, tõesti olnud õnnelik ja äärmiselt oluline on, et me teadlased ja, ja eh, ettevõtted tihedamalt kaastame ja sellel, eh, see programm on ka võib-olla poliitiline samm selleks, et suuremat mõistmist teadusmaailma suhtes loom-. nii et, et see asi on tõesti siiani väga hästi toiminud teiseks, VKE-dele mõeldud instrument on näidanud ennast edukana ehm, ning ma arvan, et me peaksime just nimelt sellele valdkonnale veel rohkem vahendeid eraldama ja siis minu küsimus, et kui läbirääkimised kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve üle eelarvekomisjonis, Äh, siis mida me peaksime tegema, et seda äh, rahastamisvahendit veelgi tugevdada ja kas Eestist tulenev konkurents ei mõjuta negatiivselt äh, just nimelt seda rahastamisvahendit? ja üks aktuaalne küsimus, mida te arvate nendest teadusuuringute programmidest, kui, millistes valdkondades peaksime me võib-olla olema natukene aktiivsemalt, näiteks pagulaste teema, eh, mida teha nende pagulastega, kes on kõrgelt kvalifitseeritud, tegemist on inimestega, keda me ju hädasti vajame, kas siin on eh, mingeid kaalustusi, kuidas me saaksime neid eh, teadlasi võimalikult kiiresti integreerida ja kasutada et kas äh, liikmesriigid saaksid äh, siin midagi ära teha ja kas Euroopa Liit saaks seda toetada. Äh, ma, ma arvan, et sellest oleks meile kõigile kasu, aitäh. Hauser. härra Schaffhauser, palun. suur tänu. härra peadirektor, mul on kaks märkust olen töötanud kakskümmend aastat erinevates äh, kõrgtehnoloogia gruppides, teie programm ei ole mitte midagi ette näinud selleks, et liider äh, jääks paika Euroopa Liidus. ma mõtlen siin kahele ettevõttele konkreetselt, nad on pärit äh, Elsassist, mina ise olen ka Elsassist pärit ja vastutasin omal ajal ka majandusarengu eest ja sellest on juba aega Äh, palju möödas, aga sellegipoolest Alstom ja Alcatel on need ettevõtted. nimelt äh, nende ettevõtete puhul olime me silmitsi ebavõrdse konkurentsiga, seda ma võin ka kõike tõestada, Als-, Alstomi osas äh, alles hiljuti tuli raamat, Alcateli puhul on üks varem raamat, Äh, varem raamat välja antud, äh, aga mul on andmeid selle kohta. destabiliseeriti ettevõtted, kes olid äh, juhid oma sektoris, Euroopa juhid ja nendest said ettevõtted. Alcateliga juba läks nii, Asamiga läheb üsna varsti, et kogu see sektor osteti üles ja lammutati kogu see asi ära Euroopa tasandil. miks ei ole ette nähtud teie programmides midagi ka selle jaoks, et, et Euroopa juhtettevõtteid äh, alal hoida, vee peal hoida, nemad on ju äh, need äh, nii-öelda teaduskeskused, suurepärased ettevõtted, miks neid hakata uuesti looma, kui meil, meil on juba olemas? teine küsimus puudutab teadusuuringuid teadusuuringutes on meil kaks asja, teoreetilised uuringud ja uuringud, mis viiakse läbi ettevõtetes, jah, teoreetiliste puhul kõik on hästi, kaheksakümmend kaheksa miljonit eurot on selleks ette nähtud, riskikapital luuakse ja nii edasi, nähakse ette siis uute tehnoloogiate võidukäik, mina arvan omalt poolt, et võib-olla see summa peaks olema natukene suurem ja teisalt ma arvan, et kui te jäätegi ainult selle juurde, siis mitte mingisuguse tulemusi ei tule, selle, seda me oleme juba näinud, me peame aitama kaasa ettevõtlusele, kasutama ära neid inimesi, kellel on ka tööstussektoris kogemusi teadusuuringutega ja võib-olla peaksime ka kaasama neid, kaasama nad ja võib-olla teinekord astuma vastu ka siseriiklikele kavadele, mis äh, hiilgav, ehm, eh, hiilgavaid ettevõtteid lihtsalt üle maksustavad, ehm, näiteks nagu meil eh, Prantsusmaal. nii et see on väga-väga oluline element, mis tundub mulle ja minu jaoks olema öö, eh, oluline Äh, räägin võib-olla natukene pikalt, aga sellegipoolest teadusuuringud ettevõtetes, te olete toonud selle oma prioriteetide sekka, nagu ma sain aru, see ongi kõige olulisem element, aga ei ole siiski selge, mida te täpselt silmas peate. kas meil on vaja Euroopa üles programmi või võib ühes riigis mõni ettevõte olla sellest teadusuuringute programmist ka kasusaajate seas või mismoodi see on ette nähtud? ma toon ühe näite. räägin ikka pikalt, jah? ühe lausega, võtke asi kokku. toon ühe näite, jätkab kõneleja. kui on tegemist kolme-neljaosalisega teadusprogrammiga, siis on tulemused hoopis teised kui üksinda teadusprogrammi või teadusuuringuid läbi viia. Airbusi puhul on ainult kaks äh, riiki kaasatud kui me peaksime kaks-kolm äh, erinevat äh, kultuuri kokku panema, siis see äh, tõhusus langeb ja asi läheb pikemaks ja kallimaks. ma vabandan, et ma liiga pikalt rääkisin. suur tänu, proua Lopes. suur tänu teile, esimees ning suur tänu teile, härra peadirektor, selle äh, siinviibimise eest kõigepealt sooviksin kommentaari korraks öelda, et on äärmiselt kahetsusväärne, et kärped endiselt tabavad kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi eh, suhtes ning seda parlamendi teatud osa toetusega. samas, kui me teame, kui oluline on toetus eh, teadusuuringute innovatsiooni edasiseks arenguks. teiseks, praegune hetk eh, vahearuanne on üle vaadata ka meie prioriteedid, et olla kindel, et jõuame püstitatud eesmärkideni. peame toetama eh, eh, baasuuringuid, teaduskeskuseid, peame toetama ka sotsiaalset eh, ühtsust ja tegema kõik selleks, et tehnoloogiline areng jõuaks kõikide Euroopa piirkondadeni. toetame VKE-sid, peame toetama kooperatiive looma töökohti, et need ei oleks suurte monopolide ohvrid, samuti peame paika panema ka ehm, eh, peame eh, investeerima ka näiteks sellistes uuringus puudutavad tehnoloogilised lõhed, puudutavad, eh, puudutavad näiteks energeetika küsimusi, muud sellist. samuti peaksime keskenduma ka sellistele liikmesriikidele, kus äh, ei ole praegusel hetkel äh, piisavalt häid äh, võimalusi selleks, et teadlased saaksid keskenduda oma tööle ja oma teadusuuringutele, aitäh! My... suur tänu! proua Loopes oligi viimane kõneleja ja mina küsiksin ka ühe küsimuse koostöö kohta Horisont kaks tuhat kakskümmend sees, kuidas te seda ette näete? koostöö Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudiga. instituut on äh, teise voliniku pädevusalas, et kuidas selle instituudiga peaks siis koostööd tegema ülejäänud teadusmaailma horisondi läbi, aitäh! kuivõrd äh, teie olete ülemus, alustan teie küsimusest koostöö komisjoni sees on esmaklassiline, kuivõrd eh, inf-, eh, innovatsioonikeskust äh, instituuti lähe- ähm,, rahastatakse Horisont kaks tuhat kakskümmend eelarvest väljaspool, kohtume kolleegidega pea kord kuus, selleks, et rääkida projektide edust, kuidas äh, teadmiste äh, teadmisnõukogud saaksid siis koostööd, teadusnõukogud saaksid kokku, koostööd teha rohkem, nii et äh, see asi sujub väga hästi nii peadirektorite tasandil kui ka volinike tasandil. aga nüüd ülejäänud küsimused. proua Kudritška rääkis äh, lõhest äh, vanade ja uute liikmesriikide vahel. nagu ma oma viimase, nagu ma oma sõnavõtu viimases osas rääkisin konkreetselt sellest asjast kui probleemitilis-, kui probleemsest kohast. paanikaks pole põhjust aga praegu, sest mulle tundub, et hetkeolukord e, ei ole halvem kui seitsmenda raamprogrammi ajal, aga asjal peab hoidma silma peal. statistika ja andmed arengu, osaluse kohta saavad hoopis teistsuguse mm, lähenemise, kui võtta sellele teine vaatevinkel. kui me vaatame seda, kuhu raha läheb, siis suured liikmesriigid muidugi, Saksamaa, Inglismaa, Prantsusmaa, aga kui me vaatame, kui paljusid teadlasi kohalikul tasandil on aidatud, kui palju programme, siis on pilt hoopis teistsugune. nii et kui riik äh, ainult äh, null koma üks protsenti oma eelarvest kasutab teadusuuringuteks, siis ei ole üllatav see, et nad ei osale ka väga palju Horisont kaks tuhat kahekümnes, sest nendel ei ole lihtsalt teaduslikku baasi selleks, nii et me peame olema statistika ja andmete tõlgendamise osas väga ettevõtlikud aga see on asi, millega me tegeleme üsna üsna pinevalt. nüüd äh, me oleme rääkinud ka äh, tippmeetodite jagamise meetoditest Larnakas me sellest rääkisime, see oli teie äh, välja pakutud meede ja on paljutootav. härra Roll, teiega rääkisite koostööst, te ütlesite, et teile tundub, et äh, komisjon ei toeta seda öö, täiest südamest, vastupidi, toetame küll ja ma olen käinud kahel kohtumisel, mille on korraldanud öö, Poola minister Varssavis, see on väga hea näide selle kohta, kuidas tõukefondid ja Horisont kaks tuhat kakskümmend saavad koos toimida, need on ettepanekud, mis esialgu valitakse välja meie poolt, meie ekspertide poolt ja siis ähm, läheb asi edasi äh, nii-öelda koostööle. Äh, Max Plancki instituut äh, näiteks teeb koostööd mõne instituudiga Poolas ja nii luuakse uus instituut. Horisont kakskümmend kakskümmend lahendab Nei, rahastab neid uusi nii-öelda instituute, aga loomulikult me tahame, et regioonid hakkaksid ise investeerima see näitab seda, et nad on läbi tõukevahendite valmis midagi tegema, et asi muutuks ja seega kolmeteistkümne uue liikmesriigi valitsused on väga huvitatud sellest ja on väga palju riike, kes ütlevad, et sellist reformi meil ongi vaja, selliseid projekte on meil hädasti vaja ja me oleme valmis sinna taha ka raha andma. härra Roil oleks väga kena, kui teie võib-olla mõnel meie järgmisel kohtumisel osaleda saaksite äh, kõrgemal tasandil kohtumisel muidugi selleks, et rääkida sellest, mis on saavutatud. proua Kudritška võib-olla kinnitab minu sõnu, et kõik on praegu väga entusiastlikud selle üle, kuidas neid programme rahastatakse täna. proua Kudritška mainis ka ühtlasi öö, uuesti nummerdamises jah, palkade kohta on suured arutelud, meieni jõudis kiri nende riikide ministritelt. ja küsimus oli selle kohta, et kas me ei võiks äh, maksta kõrgemat palka või ähm, leida neile uue palgaastme äh, uute liikmesriikide ametnikele, see oleks äh, täielik muutus meie jaoks, sest et meie praegu lähtume oma finantssüsteemist kohalikest raamatupidamisstandarditest, nii et me maksame näiteks Saksa teadlastele või Briti teadlastele Saksamaa või Ühendkuningriigi palkade järgi ja Poola puhul Poola palkade järgi, me oleme valmis seda asja arutama, aga kui me selle valiku langetame, siis see näeb ette osalusreeglite muutmist. ja siis tuleb kaasata ka teie parlament, sest siis see läheb tavalise seadusandliku menetluse alla proua Griffin, äh, jah, teil on täiesti õigus, tuleb olla väga ettevaatlik sünergiatest rääkimises ja siseriiklike kavade kohaldamisest, äh, tuleb arvestada ka erioludega liikmesriikides, teil on õigus ka selles osas, et mitte ükski äh, riik või piirkond ei ole teistest nii-öelda tipum Eh, neid tippkeskusi on igal pool ja nende kogemusi tuleb jagada. Te tõite välja Manchesteri, kus tõesti me näeme baasteaduste puhul esmaklassilisi tulemusi, mis viivad väga suurte positiivsete järelmõjudeni ja ma olen nõus, et enamus suuri läbimurdeid on tulnud maailma teaduse ajaloos just nimelt baasteaduste läbi, kui me keskenduksime ainult rakendusteadustele, siis meil oleks võib-olla täna jätkuvalt eh, hobukaarikud küll väga kiired, aga autod poleks välja mõeldud kunagi. nii et baasteadmised on väga olulised. ja ma tean Manchesteri projekte väga, tunnen neid projekte väga hästi ja neid on ka teisi. ja sellepärast me tahamegi CERN-iga nii palju koostööd teha ja vaadata, mida nad on saavutanud näiteks ka vähiuuringute ajal ärgem unustagem, et internet Äh, mobiiltelefonid, kõik see tehnoloogia, mida täna me peame ise enesest ähm, mõistvaks, on kõik pärit tegelikult baasuuringutest. nüüd äh, suul-, sooline võrdõiguslikkuses on nii volinik Madisele kui ka mu enda jaoks väga oluline prioriteet, me oleme seadnud eesmärgi et, et nelikümmend prots-, nelikümmend protsenti peab olema naiskolleege nõuandekogudes ja sa- öö, äh, tegelikult üllatasime kõiki valideks, eh, valides, eh, saavutades hoopis parema tulemuse, nüüd on meil viiskümmend, viiskümmend protsenti ja me oleme niimoodi lähenenud ka teadusuuringutele, teadusuuringud eh, peaksid alati keskenduma näiteks meditsiiniuuringute puhul meestele ja naistele, kui auto ohutus teste läbi viiakse, peaksid need nukud, millega neid katseid läbi viiakse, viiakse olema nii eh, siis eh, mehed kui ka naisnukud, nii et eh, alati tuleb meie projektides kaasata mehi ja naisi. härra Roili küsimusele ma juba vastasin meeskonnatöö kohta ja, ja koostöö kohta laiemalt, tulge mõnele meie kohtumisele, siis te näete, et see on meie jaoks väga oluline. härra Rüübik, teie rääkisite VKE-dest enne kui te kohale jõudsite, ma juba ütlesin, et äh, teie roll on väga suur olnud VKE instrumendi käivitamise puhul. kas raha on rohkem vaja? ma ei ole täna siin selleks, et raha küsida juurde, aga äh, praegused näitajad ja meie äh, edumäär näitab selgelt, mis on pilt, meil on väga palju taotlejaid suurepäraste mõtetega tullakse lagedale, aga me ei saa neid kõiki toetada. pagulaste küsimus praegu on koostamisel dokument äh, selle kohta, mida oleks võimalik ära teha Horisont kaks tuhat kakskümmend läbi äh, äh, pagulaskriisi lahendamiseks, teen tõesti väga lühidalt, härra esimees. tegeleme asjaga ja volinik Moedas, kellega me koos seda dokumenti ette valmistame, sellele tähelepanu pööravad ja, ja me tõesti loodame, et et nii kiiresti need inimesed oleks võimalik integreerida meie äh, ülikoolidesse ja ettevõtetesse. härra Schaffhausen, Alstom, Alcatel, äh, tõesti äh, väga kurvad lood, aga Horisont kaks tuhat kakskümmend ei ole tööstusprogramm, me oleme innovatsiooni ja teadusuuringute programm ja kui tegemist oleks tööstuspoliitika programmiga, siis me valiksime tõesti kõige paremad ettevõtted välja, mitte vastupidi, nii nagu on see praegu, et äh, parimad valivad ise. praegu ei ole tegemist tööstuspoliitika programmidega, me ei räägi siin konkreetsetest ettevõtetest, kelles, kes on suure ja kõrge potentsiaaliga, kellesse me siis investeerime, see on hoopis teistmoodi asi. ma ei ütle, et me ei peaks seda niimoodi tegema, aga see ei ole praeguse programmi filosoofia olnud. Teil on täiesti õigus, tuleb riskikapitale rohkem kaasata ja mitte koostööd teha ainult äh, Äh, tavaliste pankadega ja te ütlesite, et ja küsisite, et kas üksikud ettevõtted võiksid sellest programmist kasu saada. jah, see on härra Moidase äh, mõttega tegelikult üsna sarnane, kes rääkis seda, et võiks olla ka ettevõtetes ju teadusnõukogud, aga selle asja juurde me tuleme tagasi, proua Lopes, sünergia tõukefondidega on meie jaoks väga oluline selleks, et see programm äh, ka laieneks ja töötingimused teadlaste jaoks on loomulikult Euroopa teadusala kontekstis meie jaoks prioriteet, nagu te teate, me oleme teadlaste harta pannud paika ja meil on väga hea meel selle üle, et väga paljud ülikoolid on sellele alla kirjutanud, kus nad võtavad endale kas siis kohustuse heade töötingimuste tagamise osas. ja ülejäänud küsimustele ma juba vastasin. suur tänu, härra direktor, nagu te näete, üle kahekümne minuti eh, läks pikemaks teiega kohtumine, kui me esialgu arvasime. aga see näitab ainult seda, kui oluline see teema on. suur tänu, et olete valmis, et olite valmis meie kõikidele küsimustele vastama. suur tänu teile. kolleegid, läheme edasi. päevakorrapunkt number viis, läbipaistvuse koordineerimise ja konvergentsi toomine ettevõtte maksupoliitikatesse Massimiliano Salini on meie raportöör. härra Salini, tutvustage meile siis oma arvamust, äh, aga mitte üle viie minuti, sest et nüüd me oleme küll ajahädas. kakskümmend seitse minutit hiljem hakkame sellest asjast rääkima, kui me tahtsime esialgu. Salini, meie assistent. niisiis, kolleeg Salini, palun, teil on sõna. La, allora l'opinione è stata. niisiis, minu arvamus on koostatud niimoodi, et äh, vältida maksukonkurentsi teemat, iseäranis maksukonkurentsi ettevõtete vahel. Äh, nagu te teate, tuginesin ma siis äh, oma raportit koostates Euroopa Liidus valitsevale olukorrale, kus riigiti maksusüsteem on erinev. Itaalias näiteks on maksud palju kõrgemad kui mujal Euroopas Äh, selle raporti põhipunktid äh, on järgmised, et äh, meil on vaja uusi stiimuleid maksusüsteemi vallas. ma olen koostanud siis arvamuse, mille eesmärgiks on vältida seda, et maksusüsteemide erinevused liikmesriikide vahel ei tooks kaasa maksupettusi, kulutusi, maksudest äh, kõrvalehiilimist. Äh, see oleks, äh, sellel oleks negatiivne mõju meie majandustele ja see mõjutaks ka meie ettevõtete võimet tegutseda samaaegselt erinevatel rii-, erinevates riikides, kes jäävad alla niimoodi rahvusvahelistele ettevõtetele ja niimoodi me ka heidutaksime rahvusvahelisi investoreid Eh, maksukonkurents eh, peab olema läbipaistev ning see peab olema arengu huve teeniv eesmärk või vahend. ja mitte üksnes eh, siis vastuolude ja erinevuste ärakasutamine. meie sooviksime me teame, et peaaegu enamik meie ettevõtteid tegutseb mitmes liikmesriigis ja me peaksime sellist tegutsemist soodustama ja mitte sellele vastu töötama. Äh, äh, meie arvamuses äh, on kaks olulisemat punkti, mis näitavad, kuidas siis seatud eesmärke saavutada. punktis viis me räägime topeltmaksustamise teemast me äh, sooviksime, et võetakse kasutusele ettevõtete tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas äh, ja me äh, oleme siis soosinud ka e-, juba e-, e-, eelnevat koostööd liikmesriikide vahel maksustamise küsimuses Äh, äh, oleks hea, kui liikmesriigid omavahel suheldes äh, lahendaksid sellised maksuküsimused. selles vallas näiteks minu kodumaal Itaalias on meil positiivseid kogemusi. meil on ka ähm, plaan siis luua teatud vaba majandustsoonid, tsoonid, tsoonid kus siis äh, on maksusoodustused. Äh, loomulikult toimuks ka selliste piirkondade üle korralik järelevalve. Äh, jutt käib süsteemil, mis rajaneb siis koostööl ja selliste tsoonide loomine on vajalik, et käivitada siis majandus teatud piirkondades, mis on sattunud raskustesse ja muudatuste läbi saame seda veel parandada. aitäh selle sissejuhatuse eest, kallis kolleeg Äh, tegemist on tõesti olulise teemaga, ettevõtte tulumaks äh, Euroopa Liidus, äh, kuidas seda koordineerida, lähendada ning suurendada läbipaistvust ja nüüd annaksin sõna variraportööridele. kõigepealt härra Kaier sotsiaaldemokraatide poolt. aitäh, esimees Äh, jah, me oleme raportööriga mõnedes asjades üksmeelel, aga on ka punkte, kus meil on eriarvamused ja ma peatselt selgitan. Äh, siin äh, arvamuses öeldakse väga selgelt välja, mida tuleks, tehakse ja ma arvan, et meie komisjoni pealt me peaksime nõudma automaatset infovahendust Äh, ja äh, parlament äh, on seda ka varem nõudnud, me peaksime seda nõudma ja seda peaksime punktis kaks ka esile tõstma, et suured ettevõtted, kes kasutavad üsnagi agressiivset maksude välvimise stra-, strateegiat, kasutavad rahvusvahelisi nõustamisettevõtteid Äh, siin äh, väiksematel ja keskmise suurusega ettevõtetel selliseid võimalusi paraku ei ole. Äh, neil ei ole nii palju raha selleks, et sellistele maksunõustajatele maksta, nii et, et siin on oluline erinevus suurte ja väikeste ettevõtete vahel. Ähm, ja minu arvates oleks siin tõesti väga oluline hoolitseda selle eest, et äh, maksustamisküsimustes läbipaistvusega olukord paremaks muutuks, et äh, toimuks äh, siis infovahetus ning me oleme siia ka ühe punkti lisanud, nimelt kuidas saaks neid riiklikke maksusüsteeme elektrooniliseks muuta Äh, ja äh, mis puudutab äh, punkti kuus, siis siin oleme raportööriga võrreldes hoopis teistsugusel arvamusel. mina olen näinud ainult ühte raportit, kus räägitatakse sellisest täiesti maksuvabadest tsoonidest. kallis kolleeg Ehm, ma arvan, et Euroopa Parlamendis me praegu sellist lähenemist eh, küll ei saa toetada, me tahame maksulünki Euroopa Liidus kõrvaldada, me soovime eh, neid eeliseid, mis rahvusvahelistel ettevõtetel on, ehm, eh, neid eeliseid, mis võimaldavad neil olukorda ära kasutada, neid kõrvaldada ning ja ma arvan, et need sellised maksuvabad tsoonid, eh, eh, mõte, et nende üle on võimalik kuidagi järelevalvet teostada, ei ole minu arvates mõistelik. Eh, meil on Euroopa Liidus vaja just vähem maksuparadiise, meil ei ole neid siia rohkem vaja ja me peame, ei tohi unustada, et maksustamine on siiski liikmesriigide pädevuses ja äh, ma tahaksin väga selgelt öelda, et see punkt on meie fraktsiooni jaoks otsustava tähtsusega punkt, äh, nii et, et äh, kui see punkt läbi läheb, siis peame me kahjuks selle härra Salini arvamuse vastu hääletama. aitäh. härra Marakall. on järgmine kõneleja ja nagu ma aru saan, esindab ta rohelisi. lugupeetud härra esimees. ma kahjuks härra Salini sõnavõttu ei saanud kuulata, ma olin teisel arutelul kultuurikomisjonis, kuid eh, ja võib öelda, et selle arvamuse koostamisel oleme me üsnagi ühel arvamusel. meil on äh, Egoni raport ja samal teemal töötab äh, praegusel hetkel ka erikomisjon maksuküsimustes. see tähendab siis seda, et me väga hästi suudame katta küsimused, mis puudutab äh, äriühingu tulumaksu, see puudutab eh, eh, samuti ka eh, kasumite, kasumite hindamist, samuti ka agressiivset maksuplaneerimist ja muud sellist. me teeme selles osas väga head tööd ära. praegusel hetkel peaksime üritama vaata, peaksime üle vaatama äh, Ehm, kuidas see kõik mõjutab meie jaoks kõige olulisemaid teemasid ehk siis tööstus, eh, energeetika eh, ja muud sellised valdkonnad. peaksime mõtlema selle peale, eh, kuidas võidelda teatud riikides toimuva maksudumpingu vastu ja mitte ainult, peaksime ka mõtlema selle peale, kuidas mõjutada suuri äh, rahvusvahelisi äh, hargmaiseid ettevõtteid äh, kes, mille tegutsemismoodused on tihtipeale väga erinevad, kuid neil on siiski üks ühine nimetaja, nimelt ähm, praegusel hetkel ei ole väikeettevõtetel ju mitte mingisuguseid võimalusi oma tegevust võrreldagi rahvusvaheliste suurettevõtetega. peaksime eh, tege-, tegelema ka eh, tõhusa eh, maksu, tõhusate maksueeskirjade väljatöötamise nimel, kuid praegusel hetkel oleme sellest eesmärgist väga kaugele ja praegusel hetkel näiteks äh, suurettevõtted Hispaanias maksavad viis kuni kuus protsenti sellest, mida nad võiksid maksta. meil on vaja äh, reaalmajandust toetada praegusel hetkel äh, pigem kui selliseid riskifonde ja muud varimajandust. peame toetama eelkõige investeerima sellistesse majandusharudesse, mis tooks kaasa tegeliku kasu, mis äh, aitaks, äh, mis hm. praegusel hetkel, äh, mis puudutab maksu stimuleerimist, peaksime mõtlema ka selle peale, millised investeeringud on mõeldud teadusuuringutesse, innovatsiooni ning samuti peaks äh, mõtlema selle peale, kas lisada ka äh, stiimulid, äh, kas stimuleerida selliseid valdkondi nagu näiteks tsirkulaarmajandus või energiatõhusus. me peaksime mõtlema kolme C-ga konsolideeritud maksubaasi kava peale praegusel hetkel äh, on eriti oluline mõelda just maksu harmoneerimise peale, seda äh, kogu Euroopa Liidus äh, praegusel hetkel peaksime üle vaatama ka riigipõhised raportid, et, et, et äh, nagu president Juncker seda eelmisel nädalal õigesti ütles, et makse tuleks maksta seal, kus tekitatakse kasumit. me praegusel eh, hetkel võib öelda, et meie maksuplaneerimine, eh, meie maksusüsteem toimib selliselt, et tulemused on vastupidised sellele, mida me tegelikult ootaksime. ning eh, no peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas ennetada olukorda, kuidas see stimuleerimisvahend, mis tuleb, peaks tooma pos-, positiivseid tulemusi, ei tooks kaasa sellise olukorra, kus tekiks uued maksuvabad tsoonid, kus ei tekiks uusi maksuparadiise. loodetavasti äh, suudame me oma töö positiivse tulemini jõuda. aitäh! proua Kalla Salde nimel järgmisena. aitäh ja vabandust, et ma hilinesin. Äh, tahaksin tänada arvamuse koostajat kõigepealt äh, tahaksin ma öelda, et äh, minu arvates on äh, kõige oluline see, et maksusüsteem oleks lihtne. meil Eestis ei ole maksunõunikke, neil ei ole lihtsalt tööd, sellepärast et süsteem on niivõrd lihtne Äh, ning seetõttu ma arvan, et äh, selles arvamuses punktis kuus, kus räägitakse uute äh, ajutiste maksuvabade tsoonide loomist, siin räägitakse jällegi eranditest ja minu arvates see ei ole õige, sellepärast et kui meil on erandid, Äh, siis on võimalik ikkagi maksusid optimeerida, leida võimalikult äh, head äh, maksunõustajad, kes hoolitsevad selle eest, et inimene saab selle soodustuse ükskõik kus piirkonnas ning meil endiselt ei ole sellist olukorda, kus kõik võrdselt makse maksavad probleem on selles, et suurtel ettevõtetel, suurt, suurtel ettevõtetel on alati võimalus leida parimad äh, advokaadid ja nõunikud, äh, kes äh, ütlevad neile, kuidas toimida, räägivad ka sellest, kuidas makse optimeerida ning väikestel ettevõtetel pole võimalu-, sellist võimalust, nii et, et lihtsad reeglid ja läbipaistvus on maksusüsteemi vallas kõige olulisem, aitäh! aitäh! aitäh sellise ettepaneku eest, mis, see tähendab, et süsteem peaks olema nii lihtne kui võimalik ja proua äh, Kappel ENF fraktsiooni nimel. aitäh, esimees, äh, mina olen, ei ole küll variraportöör, aga tahaksin äh, võtta sõna selle raporti teemal, sellepärast et ma olen maksustamise komisjoni liige Äh, ja ma olen tegelenud ka ähm, automaatse infovahetuse teemaga, ma tahaksin öelda, et härra Salini raport on hea, ma saan enamikke tema seisukohti toetada. Äh, mis puudutab nüüd kuuendat punkti, siis see on minu arvates üsnagi uue, uuenduslik ja läheb äh, sellest põhisuuna lähenemisest eraldi. mis puudutab nüüd ettevõtete tulumaksu ühtset ma, maksubaasi sisse viima Äh, siis mina leian, et meil Euroopas peaks olema maksukonkurents konk,, äh, maksukonkurents. niisiis äh, võib-olla need Eh, jah, maksubaasi arvestamine peaks olema natukene ühtsem, see aitaks ära hoida maksudest kõrvalehoidmist, maksustamise vältimist, maksu, eh, maksupettust, eh, mis puudutab punkti neli ja viis, mida siin mainiti, siin räägitakse andmekaitsest ja automaatsest infovahetusest ja siin on tõesti olulised punktid Äh, automaatne infovahetus äh, peaks kasutusele tulema juba järgnevatel aastatel. nõukogu äh, on vastav seisukoht olemas ja ma arvan, et siin raportis näidatakse teed, kuidas see asi võiks toimida, mis puudutab nüüd seda andmekaitset, seda, et komisjon viib sisse keskregistri kuhu kantakse kõik need maksustamisealased eelotsused Äh, tekib küsimus, et kellel on siis äh, juurdepääs sellele registrist, äh, sest see on üsna oluline, kas igalühel on sellele juurdepääs. minu arvates on äärmiselt oluline, et nende kolme raportiga, mis meil Euroopa Parlamendis selles valdkonnas praegu on, härra Salini raport, Verberi raport, ähm, ja ka see raport, mida me praegu maksustamiskomisjonis arvutame, oluline on, et nende raportite vahel valitseks ühtsus ja kui seda ühtsust ei ole, sidusust ei ole, siis loomulikult meie parlamendina nõrgendame oma positsiooni komisjoni ja nõukogu suhtes, nii et, et minu arvates oleks väga oluline, et me üritaksime siiski saavutada sellist sidusust, nii et kutsuksin teid sellele üles, aitäh! aitäh! aitäh selle sõnavõtu eest ja la, proua Lopes Bermejo järgmisena. ja vabandust, et ma sõnavõtu järjekorda muutsin. Teie saate sõna kuue fraktsiooni nimel. Pole viga, härra esimees. on äärmiselt äh, suur tänu kõigepealt raportöörile selle äh, hea töö eest. äärmiselt tähtis on võimalikult hästi ettevõtete tulumaksusüsteemi äh, Äh, konsolideerida ja äh, ühtsustada. seda, äh, see aitab ära hoida maksutapingut. see aga tähendab, et tööstused peavad oma ähm, tooteid võimalikult odavamalt müüma, see tekitab, tekitab aga ka madalamaid palku suuremate maksudega riigis ning tekitab ka raskusi investeeringuteks, sest aktsionärid nõuavad dividende vastavalt sellele, kus, nagu nad saaksid riikides, kus ettevõtte tulumaks on madalam. see tähendab seda, et esitatakse ka hagisid Maksuametile ning äh, samas see tähendab ka seda, et maksude laekumine on madalam, aga see ei aita, äh, raskendab meie tegevust sotsiaalvaldkonnas peame üritama oma tegevusega aitama ta kaasa tööhõive suurendamisele ja sooviksin siinjuures rõhutada ka seda, et on väga kummaline, et Konkurentsiamet tegeleb pidevalt riigi subsiidiumide küsimustega või nõuab kärpeid valdkondades, mis oleks sotsiaalselt kasulikud, samas aga soosib selliste maksualaste kokkulepete sõlmimist mis on äh, avalikkusele kahjulikud äh, ning lõpetuseks sooviksin öelda ka seda, et äh, meie jaoks on väga murettekitav, et maksuvaba tsoon võib tekkida, see on meie jaoks eriti murettekitav sellepärast, et see tähendaks seda, et tekiks võimalus maksudest taas kord kõrvale hiilida, meie jaoks on see aktsepteerimatu sooviksin äh, äh, toetada ka teisi variraportööre, äh, rõhutades vajadust, et harmo-, maksu harmoneerimine toimuks võimalikult kiiresti, aitäh! aitäh! härra Rüübis järgmisena. aitäh, esimees, aga mina tahaksin kolleeg Salinit õnnitleda Äh, tegemist on ju selles, kuidas Euroopas uusi töökohti luua, hästi tasustatud tööli ja siin äh, käib ikkagi võitlus äh, maksude vahel ühelt poolt ja teiselt poolt äh, Äh, selle vahel, et ettevõtted jääksid ikkagi alles, et nad äh, saaksid oma tegevust arendada, investeerida ning praeguses kehvas majanduslikus olukorras on väga äh, oluline ettevõtetel võimaldada tootmistegevust jätkata, teenistusi pakkuda ja ka töövõtjatel saada kõrgemat palka ning seetõttu on äärmiselt oluline, et me kõigepealt mõtleme Eh, sellele, mida toodetakse, kuidas seda jagatakse ja otsustav on loomulikult ja loomulikult on selge, et suured hargmaised ettevõtted eh, saavad maksude vallas optimeerimist ette võtta ja võib-olla eh, maksavad vähem ettemakse kui VKE-d. jah jah, võib-olla Äh, äh, oleks tõesti vaja vaadata, kuidas olukorda VKE-de jaoks äh, soodsamaks muuta ning äh, ma, ma ei tea, kas, äh, kui lahenduseks oleks see, kui tulevikus hakkaksid äh, mõned jällegi rohkem maksma ja teised vähem, me peaksime ka sellele tähelepanu pöörama, millised tagajärjed sellel on ja mis puudutab nüüd neid piirkondi, kus tööpuudus on praegu suurem, nendele piirkondade osas peaksime me tõesti mõtlema väga radikaalselt, kuidas seal idufirmasid edendada, võib-olla peaks tõesti ettevõtetele võimaldama teatud hingetõmbeaega äh, ja äh, siit äh, ja veel, mis puudutab seda ettevõtte tulumaksu teemat, see on seotud ka konkurentsivõimelisuse teemaga Äh, sellepärast, et kui ettevõtted on konkurentsivõimelised, äh, siis saavad nad luua ka häid töökohti ja sealt tulevad ka maksud, nii et, et ma tahaksin äh, tänada kolleeg Solinit, minu arvates on tegemist tõesti olulise teemaga, kus ka Euroopa peab ennast uuesti positsioneerima, aitäh! ja Euroopa Komisjoni nimel maksustamise peadirektoraadi nimel saab sõna härra Ili, palun aitäh, et andsite mulle ka võimaluse esitatud ettepanekuid kommenteerida. kõigepealt me oleme väga tänulikud selle positiivse lähenemise eest, mis puudutavad punkte üks, kaks ja kolm, need on täielikult kooskõlas komisjoni poliitikaga. ja ma tahaksin rõhutada, et komisjon oma tegevuskavas on juba teatanud, et muudame konsolideeritud maksubaasi kohustuslikuks hargmaistele ettevõtetele. jah, me aktsepteerime, et maksude planeerimine on äh, võimalik hargmaiste ettevõtete puhul ja Euroopa Liidu ettevõtted alati ei ole samas positsioonis äh, andmekaitse koha pealt äh, loodame, et eelseisval ECOFIN-i kohtumisel oktoobris rahandusministrid saavutavad kokkuleppe, kuidas äh, tagada kõige paremini andmete kaitse ning mil määral äh, oleks siis äh, võimalik tagada juurdepääs sellele inforegistrile ja automaatne maksustamisalaste otsuste vahetamine. nüüd, mis puudutab neid maksusoodustusi, siis see on samasugune lähenemine, mis on juba kirjas meie kahe tuhande üheksanda aasta soo-, soovitustes, äh, kuidas olukorda parandada, äh, kuidas äh, näiteks läheneda olukorrale, kui makse nõutakse sisse teises riigis. härra Salini kõneles sellest ja meil on väga hea meel, et ta seda teemat on käsitlenud ja kuuendas punktis tahaksin asjale läheneda natuke ettevaatlikumalt. olen selle teemaga tegelevad meie kolleegid konkurentsi peadirektoraadis kui selline eh, piirkond hõlmab mitte tervet liikmesriiki, vaid teatud piirkonda, siis see käib regionaalabi alla, näiteks Madeiras on süsteem erinev kui Portugali mandri osas eh, ja siin on väga ranged tingimused, kuidas see kõik võimalik on. Eh, minu arvates oleks see hetkel minu poolt kõik, aitäh! aitäh! aitäh Euroopa Komisjoni esindajale ja ma tahaksin anda sõna uuesti raportöörile, sellepärast et äh, me kuulsime, et äh, üldiselt kõik siiski teie ettepanekut ei toetanud. nii et, et äh, kuulaksime ära siis teie lõpusõna, palun. aitäh Äh, mulle näib, et äh, tagasiside oli üsna positiivne, äh, jah, mõningad vastuhääled olid, aga oluline ongi neid vastuseisukohti ka kuulda ja aeg-ajalt tulebki selliste probleemsete teemadega tegeleda, see teeb elu põnevamaks Äh, selline meie töö siin välja näebki. Äh, niisiis äh, ma arvan, et kui asju natukene muuta, siis see ei ole võib-olla nii halb. nüüd, millised olid need valdkonnad, kus inimestel oli kõige rohkem kõhklusi? minu arvates poliitilisest aspektist ähm, on tegemist äh, väga olulise asjaga ja need vabamajandustsoonid on äh, vastu, maksuvabad tsoonid on äh, hoopis midagi vastupidist maksuparadiisidele. ma lihtsalt üritaksin siin selgitada, mida ma selliste tsoonide all silmas pean. näiteks meil Itaalias on väikesed ettevõtted, mis kannatavad majanduslanguse tõttu, nad on tohutus kriisis Äh, ning kuna turg on nad lihtsalt hüljanud, äh, siis oleks see vahend, äh, mis ei ole mõeldud mingisuguse pikaajalise vahendiga, kus mingit turu läbipaistvust ei ole. tegemist on siiski ausa ja õiglase vahendiga, mis võimaldab konkreetsel ettevõttel saada teatud äh, soodsamat kohtlemist, äh, juhul kui ettevõttel seda vaja on, äh, näiteks teatud konkreetsete tingimuste tõttu. mina leian, et sellist süsteemi on vaja ja äh, me, aga me ei saa lubada ka sellist süsteemi, kus äh, nõrgad tõrjutakse alati kõrvale ja äh, sunnitakse kogu aeg kannatama ja me ei saa lubada seda, et nad on tugevatega võrreldes kogu aeg kehvemas seisus. nii et, et kolleegid, ma arvan, et me peame toetama neid, kes ei suuda raha, rahastada nii-öelda maksudest kõrvale hiilimist, kellel ei ole vahendeid, et maksunõunikega konsulteerida ja Äh, minu äh, vanematel on selline VKE, nii et see teema puudutab mind väga lähedalt. Äh, meil on veel aega mõelda natukene selle teksti üle, esitada muudatusettepanekuid, ma võtsin juba mõningaid teie seisukohti kuulda, nii et suur aitäh! aitäh, kolleeg, teie vastus oli väga kätte vastasite kõigile meie märkustele ja muudatuste esitamise tähtaeg on, on esimene oktoober kaks tuhat viisteist kell kaksteist päeval. niisiis, see tähtaeg on kõigi jaoks täiesti selge ja nüüd teeme neljaminutise pausi, sellepärast et alustame täpselt kell viis järgmise punktiga. niisiis, neljaminutine paus Sorry, I was slightly too long because. vabandust, ma eksisin ära Euroopa Parlamendis. seda võib ka juhtuda. Äh, nüüd, kui tohiksin sind tervitada. härra Petrus äh, Surmalist, kes äh, tegeleb, kes on äh, siis eh, kaubanduspeadirektoraadis ja tema kohalviibimine on meie kuulamise jaoks väga oluline, sest ta saab meile anda kõige parema ülevaate TTIP läbirääkimistest, nagu te ilmselt mäletate, praegusel hetkel on toimunud kümme läbirääkimist vooru ning viimane neist toimus Brüsselis kolmeteistkümnendast seitsmeteistkümnenda juulini kaks tuhat viisteist. väga tähtis on see, et eh, et G seitsme eh, kohtumisel eh, president Obama ja Juncker ütlesid välja selge vajaduse TTIP läbirääkimiste kiirendamiseks, et välja töötada lahendused kõikides valdkondades, seda nii Euroopa Liidus kui kong Ameerika Kongressis. see pidi, sellest loodeti ehm, stiimulid läbirääkimiste ehm, edasiseks käiguks mõlemal pool Atlandi ookeani soo-, sooviti äh, protsessi kiirendada ning äh, juulikuus samuti parlament võttis vastu oma soovitused Euroopa Komisjonile TTIP ja äh, läbirääkijatele. tegemist on praegu väga olulise hetkega, meie suunist, pärast meie suuniste väljatöötamist, pärast G7 kohtumist ning pärast kümnendat läbirääkimiste vooru Eh, ning nüüd eh, siis ehm, härra Solinis eh, esitab meile ülevaate sellest, mis on toimunud viimastel läbirääkimiste voorudel, mitte ainult kümnendast, vaid ka kaheksandast ja üheksandast voorust võib rääkida, teil on sõna. tere päevast kõigile, suur aitäh selle eest, et te meid oma komisjoni koosolekule kutsusite te, rääkima TTIP läbirääkimistest, viimane voor toimus mais, ütleb kõneleja. nii et kui te sellega nõus olete, siis ma tahaksin esitada üldise ülevaate läbirääkimiste eh, praegusest olukorrast ning siis veel teha paar spetsiifilisemat märkust energia eh, ning toorainete küsimustes eh, ning teisest küljest rääkida ka äh, VKE-de osast, äh, sest äh, oleme ka selle juures äh, väga tihedalt seotud e-komisjoniga oma tööd edasise läbiviimisel. nagu te teate, on TTIP läbirääkimised väga vä suure väljakutse ning algusest peale komisjon on kaasanud erinevaid asjast huvitatud osapooli on toimunud arengud mõnel pool Atlandi ookeani pärast maikuud ning sooviksin neid esile tõsta. kõigepealt, nagu te mainisite, Ameerika Kongress võttis vastu ehm, eh, või määras, eh, võttis vastu otsuse, mis eh, palub president Obamal Ehm, läbi eh, rääkimis, kaubandusläbirääkimiste agendaga kiirustada, juulis peaaegu suudeti vastu võtta eh, Vaikse ookeani üles eh, kaubanduskokkulepe ehm, osas, peaaegu see neil õnnestus, kuid lõpuks nad autotööstuse ehm, küsimuses ei suutnud kokkuleppele jõuda ning loodetakse järgmistel nädalatel need keerulisemad küsimused ära lahendada. mis puudutab nüüd TTIP-d, siis see tähendab seda, et, et ähm, kui Vaikse ookeani kaubandusläbirääkimised lõpevad, siis äh, on võimalik Ameerika Ühendriikidel ka äh, tihedamalt äh, ja jät-, jätkata läbirääkimisi Euroopa Liiduga. Euroopa Parlamendi resolutsiooni vastuvõtt juulikuus mis sai suure häälte enamuse äh, Eh, toetades TTIP läbirääkimisi. sellega seoses on meil nüüd eh, poliitiline platvorm, millelt edasi eh, liikuda kokkuleppe suunas. üsnagi hiljuti, tegelikult juba möödunud nädalal, võttis komisjon vastu ettepaneku investeeringute kaitseprogrammi kohta ning samuti ka investeerimiskohtute kasutuselevõtu kohta TTIP raames mis äh, võtab äh, aluseks äh, Euroopa Parlamendi konsulteerimisprotsess, Euroopa Parlamendi panuse, samuti liikmesriikide asjast huvitatud osapoolte panuse ning tegelikult praegusel hetkel toimub kohtumine ka INTA komisjonis ning minu komis-, minu kolleegid komisjonist esitavad ettepaneku INTA komisjonile, eesmärk oleks siis see, et äh, üritame eh, teha kõik selleks, et eh, seda ettepanekut arutataks põhjalikult liikumisriikide ja Euroopa Parlamendiga enne, kui eh, me oma ettepanekud saadame Ameerika Ühendriikidesse TTIP edasise käigu kohta. eesmärk on endiselt veel Obama võimul olles kokkuleppeni jõuda, üritame esitada ettepanekuid kõikides valdkondades ja seda juba enne aasta lõppu samas loomulikult sisu on olulisem kui kiirus ja läbirääkimiste eh, progressi jälgib volinik Malmström. Eh, eh, ta kohtub ka Washingtonis Ameerika osapooltega. nagu võib öelda, turule pääsu osas on läbirääkimised olnud üsnagi keerulised praeguseks, praeguseni ning peame üritama edasi liikuda eh, sellisel viisil, mis aitaks erinevate tariifsete küsimuste juures eh, ja teenuste küsimuste juures eh, võimalikult hästi edasi liikuda. hanke Eh, küsimused ning tariifide küsimused on tihedalt omavahel seotud, meil on vaja läbirääkimisi pidada hanke, eh, avaliku hanke turule ligipääsu osas eh, ja see puudutab ka osariikide põhiseid takistusi ja tõkendeid Ameerika Ühendriikides. nagu ma eelnevalt mainisin, toimuvad poliitilisel tasandil arutelud, mis puudutavad sekundaartariifide Äh, küsimust avaliku hanke juures, meie jaoks on äärmiselt oluline see, et äh, et kõik läbirääkimise turule pääsu kohta toimuks paralleelselt. samuti regulatiivkoostöö valdkonnas, äh, kuigi me ütleme, et meil on vaja käegakatsutavaid tulemusi, mm, mis tähendavad ka seda, et praeguseid garantiisid ei vähendata ning üritame äh, teha eh, kõik selleks, eh, et eh, ürita- su,, suuta välja töötada võimalikke tulemusi arutelude käigus ja üritame ühtlasi tõhust-, tõhustada ka näiteks geograafiliste tähiste osas läbirääkimisi, mis on Euroopa Liidule väga olulised, ning samuti ka kaubanduskõlblike toorainete osas, millest räägin pikemalt praeguse sissejuhatuse järel samuti puudutab see kaubandust ning jätkusuutlikku arengut, mis on Euroopa Liidule oluline, see on kindlasti üks lahutamatu osa tulevastest ähm, läbirääkimisvoorudest. volinikul on komisjoni toetus selleks, et edasi äh, läbi rääkida, saavutamaks äh, kõrgetasemeline tulemus äh, läbirääkimiste Obama administratsiooniga. järgmised kuud on äärmiselt kriitilise tähtsusega Eh, eh, läbirääkimiste eh, edasiseks arenguks, läbirääkimiste läbipaistvuse küsimus on äärmiselt oluline, see nõuab komisjoni poolt suuri kommunikatsiooni poolt alaseid pingutusi, samuti liikmesriikide poolt, see vastutus langeb loomuliselt ka poliitikutele Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil. volinik Malmström toetab suuremat läbipaistvust ning äh, ainus äh, äh, suunamuutus võib tähendada seda, et avatus läheb suuremaks, mitte väiksemaks. kui saaksin nüüd tulla energia ja toorainete läbirääkimiste juurde, siis esimees toimusid tehnilised arutelud juulikuus ja need arutelud toimusid sellest, et on olemas täiesti eraldiseisev tooraine ja energia, energeetika peatükk, kuid praegusel hetkel ameeriklased ei ole veel oma poliitilist otsust selles äh, osas langetanud. seniks peame aga ähm, üritama välja töötada erinevad komponendid selle peatüki jaoks, et lihtsustada poliitiliste otsuste langetamist võimalikult kiiresti äh, kooskõlas G7 otsustega, mida te just alles äh, tsiteerisite. see puudutab ka otsuseid, äh, äh, juunikuus langetatud otsuseid, kus kutsutakse üles kiirendama tööd kõikides erinevates valdkondades ning kokkuleppe üldsuuniste väljatöötamist kõikides valdkondades kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks. arvan, et on oluline rõhutada ka seda, et meil on vaja võimalikult tasakaalustatud äh, tulemust tooraine valdkonnas ja energia valdkonnas. see peatükk ei peaks keskenduma äh, mitte ainult äh, kasutusküsimustele, peame siin laien-, see on lahendama küsimuse näiteks toornafta ja äh, Äh, gaasile äh, ligipääsuks Ameerika Ühendriikidesse, seesama peatükk peaks sisaldama ka sätteid äh, ka taaskasutatavate energiavaldkondade ning energiatõhususe küsimustes, et tulemus oleks jätkusuutlik ning tasakaalustatud. oleme äärmiselt tänulikud Euroopa Parlamendi toetuse eest, mis see, selle resolutsiooni läbi, mis äärmiselt positiivselt äh, rõhutas ähm, ähm, konkurentsiküsimusi, energiajulgeoleku küsimusi ning samuti ka geostrateegilisi põhjusi, mis, äh, äh, mis peaks muutma just energiatoorainete valdkonna TTIP-s poliitiliselt nii oluliselt. tulles tagasi läbirääkimiste voolu juurde, rääkisime siin palju toorainete küsimustest, samuti rääkisime ka sellest, millise ulatuses, millistes sätetega tuleks seda küsimust edasi arutada, samuti rääkisime ka tõkenditest, mis praegusel hetkel toorainetega kauplemisel ähm, esinevad, mitte niivõrd palju Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides, kuid see puudutab eelkõige just kolmandaid riike, mille osas võivad olla jagatud huvid. samuti on meil vaja tõhustatud koostööd energia ja, eh, eh, ja toorainete valdkonnast rääkisime tõhustatud koostööd ka teadusarengu, teadusuuringute ja innovatsiooni valdkondades, samuti rääkisime sellest, kuidas integreerida eh, seda kõike kokkuleppesse endasse. järgmine läbirääkimiste voor toimub üheksateistkümnenda oktoobri nädalal Miami's ning mis puudutab äh, nüüd äh, toorainete energeetika küsimust, siis äh, arutame seda ka kaheteistkümnendal oktoobril algaval nädalal. keskendume seal erinevatele küsimustele, mille oleme praeguseks välja töötanud ning kuna praegu hakkab aasta lõpp juba kätte jõudma, siis tuleks liikuda ka tehniliste arutelude lõpetamise poole erinevate komponentide osas, energiatoormaterjalide Ehm, valdkonnas, see peab olema ka kooskõlas G7 järeldustega. ja veel eh, paar sõna eh, lõpetuseks, eh, see, mis, osa, mis puudutab VKE-de valdkonda ja veel VKE-de küsimusi läbirääkimistel, nagu te võib-olla ilmselt mäletate, on see esimene selline leping, kus on meil eraldi VKE teemaline peatükk ning äh, mõlemad osapooled on nõus sellega, et selline peatükk olemas oleks. oleme nõus Ameerika Ühendriikidega selles osas, et see peaks keskenduma kolmele erinevale plokile, koostöö küsimused, info jagamine ning äh, samuti ka VKI-de komisjoni äh, käivitamine kõige olulisem osa neist on siis juba praeguseks käivitunud mis võtab aluseks olemasolu ähm, koostöö Euroopa Komisjoni ja Ameerika Kongressi äh, erikomisjoni vahel. me oleme välja töötanud ka sellised valdkonnad, kus äh, on võimalik tõhustada koostööd erinevate äh, osapoolte vahel VKE-dega seotud küsimustes. me, meil on vaja veel tööd teha info jagamise osas see puudutab seda, milliseid vahendeid äh, oleks võimalik välja töötada selleks, et infovahetus toimuks sujuvamalt. peaksime äh, välja töötama ka erinevaid võimalusi selleks äh, ja see puudutab eriti tingimusi, mis on vajalikud selleks, et eksportida Ameerika Ühendriikidesse. meie omalt poolt oleme välja töötanud Export Helpdeski, mis jagab eh, eh, informatsiooni neile, kes soovivad importida Euroopa Liitu, et neil oleks eh, selline vahend käepärast. nii et praegusel hetkel me arutame seda teist küsimust PKE-de osas ning kolmas jagu on seotud siis VKE-de komisjoni ülesseadmine. see on oluline selles mõttes, et VKE-d loomulikult äh, peavad äh, toetust äh, saama võimalustest, mis on välja toodud erinevates lepingu osades. see peaks olema nende jaoks samuti oluline, kasulik ning selline komisjon peaks suutma sidemeid luua erinevate osapoolte, asjast huvitatud osapoolte ja lepinguri osade vahel praegune arutelu ei äh, saa äh, veel, seda ei saa veel lõpuni, lõpuni viia, äh, vaid peab mõtlema selle peale, kuidas see ülesehitus välja hakkab nägema. tegemist on nüüd siis kolme valdkonnaga, mille nimel teeme tööd, et teda lõpuni viia üheteistkümnes läbirääkimiste voor oktoobri lõpus. tegemist on valdkonnaga, kus on tehtud juba edusamme koos Ameerika Ühendriikidega, samas on endiselt aga äh, valdkondi, mis äh, on jäänud lahtiseks ja mis tuleb äh, lõpule viia. arvan, et nüüd ma siis lõpetan ning olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu. esimesena saab sõna härra Rüübich. ja, aitäh aitäh selle info eest, mulle tundub, et on väga mõistlik, et me äh, arutame seda, kuidas me mm, saavutame sellise olukorra, et mõlemad majanduspiirkonnad võidavad ja loomulikult huvitab meie komisjoni energeetika ja toorained ja kuidas on äh, äh, olukord, et Eh, sellega, et me võiksime näiteks energiat Ameerikast eh, sisse tuua, aga millised on reeglid, kas energiahartat saaks selles valdkonnas kasutada ja kas energiaharta on nende kõneluste aluseks? Eh, teine küsimus on seotud tööstuspoliitikaga me näeme B puhul näiteks, et tuleb maksta ligemale kaheksakümmend miljardit eurot trahvi Euroopal meil käivad ka kõnelused Google'iga, keda ähvardab samuti suur trahv jah, tegemist on äh, omamoodi maksustamisega, nii et me täna kõnelesime siin juba ettevõtete tulumaksu, kuidas ähm, te, mida te arvate nendest trahvidest ja kas kõnelustes äh, ka selliste asjadega arvestatakse? ning äh, kolmas küsimus puudutab avalikke hankeid Äh, äh, kuidas selle Buy American äh, aktiga edasi minna, mida ameeriklased nõuavad meilt vastu, et, et ka meie saaksime siis avalikes pakkumistes osaleda ja VKE-de koha pealt mida, mis oleks äh, siin TTIP-i lepingus veelgi olulisem, kaubastuste vahendamine, see, mida Maailma Kaubandusorganisatsioon on nõudnud ja nõnda edasi, aitäh! suur tänu! järgmisena saab sõna proua Curtin Darling. suur tänu, proua härra esimees, suur tänu selle ülevaate eest ja ma vabandan, et ma jäin natukene hiljaks ja sisenesin alles siis, kui te olite juba alustanud ma hindan kõrgelt äh, seda, et on saavutatud edusammud teie sõnade kohaselt VKE peatüki osas. me rääkisime sellest varem ka teiega, rääkisime täpsemalt sellest, et Ühendriikides ei ole praegu läbipaistvust selle kohta, et kuidas on asi reguleeritud föderaaltasandil ja eriti teenuste sektoris. mis on saanud siis äh, sellest, et katalogiseeritakse praegu Ühendriikide reegleid ja standardeid? toormaterjalid, te rääkisite koostööst Ühendriikidega selles küsimuses, kolmandate riikidega suhetes, kellega on meil äh, mõlemal ühised huvid. Ähm, nii Euroopas kui ka Ameerikas on praegu pea, tulemas seadusandlus või on juba paigas konflikti mineraalide osas, ähm, eriti aga, ja lisaks sellele ka IKT osas, kas konfliktimineraalid on praegu olnud toormaterjalide peatüki all arutelul? see on üks nendest valdkondadest, kus võiks välja kujuneda tõeline äh, kokkulepe, kui meie oma reegleid muudaks selles valdkonnas. ja lõpetuseks me teame, et Ühendriikide valitsus äh, võttis hetk tagasi vastu tohutu kolossaalsete mõõtmedega teadusuuringute äh, projekti energiatõhususe osas, see on nii tsiviil- kui ka sõjaväe teadusuuringuid koostav, koondav uuring, me teame, et nad tahavad võtta juhi rolli Äh, selles valdkonnas, ähm, eurooplased on olnud seni nendest eespool. Äh, te rääkisite ühtsetest äh, teadusuuringute projektidest, milliseid koostöövalmidusi on näha siin selles valdkonnas, et me oma turustaatust energiatõhususe tehnoloogia osas ei kaotaks? suur tänu, kolleeg Liinar Alde nimel. suur tänu, suur tänu selle ülevaate eest Äh, mul on väga hea meel kuulda seda, mida te täna rääkisite ja ma olen teiega täiesti nõus. nagu öeldi, et meil on vaja poliitilist toetust ka liikmesriikidelt selleks, et avaliku arvamus enda poole võita. ma olen pärit Austriast ja tean täpselt, et see töö ei ole nii oluline ja mina toetasin alati seda, et äh, tuleks käivitada ka teavituskampaania äh, paralleelselt äh, siis nende läbirääkimistega komisjoni ja liikmesriikide poolt. ja me oleme siis äh, jälginud uusi kokkuleppeid äh, investeeringute kohtu osas ja tahaksin teada siis, mis te, milline on praegu asjade käik. ja loodetavasti komisjon tagab selle, et VKE-de puhul arvestataks ka nende seisukohtadega ka uues ettepanekus me tahame, et komisjon tagaks selle, et ka nendel on juurdepääs igasugusele kaebuste süsteemile, suur tänu. suur tänu, proua Milnar. järgmisena kuue nimel äh, proua Lopes. suur tänu teile, härra esimees, suur tänu selle äh, informatsioonist kümnenda läbirääkimiste vooru eest. tegelikkuses sooviksin esitada teile muremõtteid, mis on tekkinud meie fraktsioonis tegelikkuses eh, meie jaoks on mure see, et eh, tekitatakse võimalus, et Ameerika Ühendriigid suruvad oma liberaalse poliitika peale Euroopa tööstusele, mis tähendab seda, et ei nõuta enam töökaitset ja keskkonnakaitset, kartes sanktsioone ning see tähendab seda, et kaob ära olemasolev kaitsesüsteem, mis ähm, tähendab, et võtame üle Ameerika reeglid, äh, kuigi me neid ei taha ning tundub, et näiteks teatud valdkondades eh, juba eh, eeldataksegi, et dereguleerimisprotsess eh, käivitub. see on eriti oluline lisandväärtusega valdkondades, näiteks nagu Hispaanias, kus Ameerika Ühendriikides on ähm, neil ja Ameerika Ühendriikidele võimalus kasutada kasutada ebaõiglaid võimalusi selleks, et oma poliitikat läbi suruda ja neid, see puudutab näiteks sellist olulist sektorit nagu autoehitussektori, samuti on see põllumajandussektoris ja toiduainete tööstuses, kus äh, võib kas ühest küljest tekkida suuremat, suurem sõltuvus Ameerika toodetest ja kohalik tootmine kaoks ära või siis äh, Eh, kaob ära eh, tööstusest side ehm, päritolupiirkondadega. Eh, samuti kardame, et tekib monopolistlik suhtumine näiteks patendi küsimustesse, oleme mures ka sellepärast, et, ehm, et tehnoloogiline areng jääb ainult mõne üksiku hargmaisettevõtte kätte. suur tänu, EFTD fraktsiooni järgmisena, palun suur tänu, härra esimees. ma tahaksin ära kasutada mm, täna seda võimalust, et komisjon on meiega liitunud äh, ja küsin ühe lühikese küsimuse läbirääkimistel, mida räägitakse Hiinast? võib-olla Euroopa Liit äh, ka kunagi äh, tunnustab Hiinat turumajandusliku riigina äkki? suur tänu. Kristjan, sina oled järgmisena mul nimekirjas. suurepärane võimalus haarata mikrofon. suur tänu. ma arvasin, et koordinaatorid saavad kõigepealt sõna. mul on lihtne küsimus äh, regulatiivsest poolest ja standardiseerimisest me oleme see, neid läbirääkimise dokumente lugenud väga hoolikalt. Äh, seal räägitakse küll suuri sõnu, kuid detaile on vähe. kui kaugele on läbirääkimised jõudnud selles valdkonnas? nagu ma aru saan, mandaati pole praegu jätkuvalt äh, standardite osas äh, Ühendriikide peamine standardite amet, selle puhul ei ole ka mitte mingisugust mandaati ja eelmisel nädalal külastas meid delegatsioon Washingtonist ja nemad ütlesid, et Valge Maja ja nende ametite vahel ei ole erilist koostööd selles küsimuses. Ühendriikide süsteem ei ole võrreldav meie süsteemiga ja kuidas siis on täpselt nende standarditega, et esialgses töödokumendis küll on äh, plaanid äh, suured, aga kuidas on nendega? suur tänu, kolleeg Spiraki, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees, suur tänu komisjoni esindajale, et tulite jagama infot äh, hetkeolukorra kohta, aga küsiksin teie käest, kas te oleksite komisjoni val-, nimel ütle, valmis ütlema, et tahaksite teabelõhet äh, ületada liikmesriikide ja komisjoni vahel ja teine küsimus, nimelt äh, siis arenguid investori riigivaheliste vaidluste äh, lahendamise kohta, see ISDS-süsteem, kas, kas selles osas on midagi uut, kas on tegemist mingi uue koguga, millal see tööle hakkab ja nii edasi? ja härra Martin järgmisena, palun. suur tänu, härra esimees ja suur tänu Äh, ka selle eest, et andsid ülevaate läbirääkimiste kohta. Ühendriikides on järjest rohkem ameeriklasi, kes on vastu sellele lepingule, sealhulgas nii poliitikute kui tavaliste kodanike seas ja sama on ju siinpool Euroopa Liidus. nii et kõik tunnevad, et nad jäävad kaotajaks ja mul on lihtsalt väga lihtne küsimus teile, need läbirääkimised, kas te usute ikka nendesse veel või äh, olete äh, osa nendest, kes on seadnud selle küsimärgi alla juba? mikrofon ära esimehele, palun. järgmine kõneleja, suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tänada komisjoni äh, selle tehnilise info eest, millega te meid varustasite, see kõik on väga huvitav sellegipoolest ei saa puhast tehnilist infot ähm, eristada poliitilistest küsimustest, härra Martin äh, ütles selle selgelt välja. Need meie seast, kes me usume selle kokkuleppe suurtesse eelistesse nii Euroopa kui ka maailma jaoks, peavad kinni haarama võimalustest kuidagi analüüsida seda asja, näiteks energia ja kliima tippkohtumine. selle tippkohtumise jooksul avaneb kindlasti uus tehnoloogiline tsükkel ja see võib äh, tuua kaasa suure kokkuleppe äh, ameeriklaste ja Euroopa vahel aga mu kolleeg ütles täiesti õigest hetkedagast, et kui me ennast selleks korralikult ette ei valmista, siis tähendab see seda, et ameeriklased haaravad äh, uute tehnoloogiate osas äh, juhi rolli, äh, eriti keskkonnatehnoloogiate puhul, kus me seni oleme praegu siiski turuliidrid. ja järgmine küsimus, ameeriklaste majandusmudel. kuidas me saaksime seda vabakaubanduslepingut ära kasutada selleks, et avada uus äh, peatükk Mercosuri riikidega. on väga oluline, et äh, valitsused äh, panustaksid ka nendesse läbirääkimistesse ja ka meie, rahvasaadikud, ei tohiks jääda kõrvale. kõige olulisem on see, et millistes tingimustes leping saavutati, mitte isegi nii palju see, mis on seal täpselt kirjas. suur tänu, ütleb härra esimees ka ma tahaksin omalt poolt mõned küsimused, märkused lisada. minu küsimus on võib-olla lihtsameelne, aga mida tähendab läbirääkimiste lõpp, kuidas seda tõlgendada? ja millis, mis ajast me räägime? meid huvitab lihtsalt see, millal kogu see kokkulepe siis äh, jõustub? teine küsimus. energeetika peatükk. on ju ette nähtud. ja kolmandaks Äh, LNG ja nafta kaubanduslike piiride avamine Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel, kuidas sellega on? ja neljas küsimus, info VKE-dele, mis on väga tähtis ja keegi juba seda ka mainis, et ka avalikud hanked tulevad siin mängu. VKE-de jaoks mm, loomulikult erihuvi teema võib-olla üldse kõige tähtsam küsimus äh, Euroopa Liidu jaoks. me saame aru, et see info, mida te meiega jagasite, äh, oli peaasjalikult tehnilist laadi, aga mõned küsimused on siiski väga olulised ja puudutavad äh, läbirääkimiste sisulist poolt samuti. sõna on teil, härra Surmelis. suur tänu ja alustage võib-olla härra Martin küsimusest. see on täiesti põhimõtteline küsimus. et alustate võib-olla sellega, härra Surmelis. suur tänu kõikide küsimuste eest, üritan vastata nii hästi, kui oskan. ma olen energeetika ja toorainete osas läbirääkimiste juht, sugugi mitte kogu kokkuleppe äh, alaste läbirääkimiste delegatsiooni juht aga härra Martani küsimusele vastav no väga selgelt jah, me usume jätkuvalt sellesse lepingusse, me usume, et see on äh, kõige olulisem kokkulepe, me usume jätkuvalt, et äh, kui me võtame vastu ambitsioonika lepingu, siis on meil sellest kasu ja me usume jätkuvalt, et Euroopa majandusele on sellist kokkulepet äh, vaja täna rohkemgi kui varem nii et me arvame, et tuleb teha nii palju jõupingutusi kui võimalik ja komisjon institutsioonina, volinik ja kõik äh, tema teenistused äh, teevad äh, ööpäev läbi tööd, et saavutada hea tulemus. ja kui ma nüüd võiksin hüpata teie küsimuse juurde, sest ka teie oma oli ju sisuliselt põhimõtteline küsimus, et mida tähendab siis läbirääkimiste lõpp meie meelest, mina ütlesin selleks, et läbirääkimised lõpetada ja mida ma siin, siin silmas siis pean, ma pean siin silmas läbirääkijate töö lõppu. sellele järgneb aga siis faas, kus mõlemal poolel peavad vastutavad institutsioonid selle kokkuleppe läbi vaatama ja selle heaks kiitma ja meie puhul siis, nagu me kõik teame, on Euroopa Parlament see, kes peab selle heaks kiitma ja äh, nõukogu. väga raske on praegu siin äh, ette arvata, kui palju läheb aega pärast läbirääkimiste lõppu selle heakskiidu saamiseks. mõned äh, tähtajad on ette nähtud. kui palju läheb sellise rahvusvahelise kokkuleppe tõlkimiseks, äh, nii-öelda puhastamiseks ja nii edasi. nii et äh, meie eesmärk on jätkuvalt äh, läbirääkimised Obama ametkonnaga lõpetada õigeks ajaks, aga ega see ei ole siis veel see hetk, kus jõustamishetk saabub ja kogemused näitavad seda, et läheb üsna palju veel aega Äh, selle kahe, kahe asja vahel. kogemused jah, tõesti näitavad, et läheb tavaliselt kaks aastat läbirääkimiste lõpu ja lepingu jõustumise vahel kusagil, jah. nii et kusagil aasta-kaks, ma arvan küll ja nüüd äh, härra esimees, teie küsimus veel või märkus selle kohta, kui üli, kui oluline on ähm, energia peatükk eraldiseisvana, me oleme selle avaldusega täiesti nõus. nagu ma ütlesin, me üritame nii palju edusamme saavutada kui võimalik tehnilisel tasandil. me tahame välja tuua võimalikud tulevikuenergeetika peatüki osad ja ootame siis samas Äh, ameeriklastelt poliitilist otsust äh, sellise peatüki lisamise kohta. kuivõrd Euroopa Liit ja Ühendriigid on G7-s kokku leppinud, et äh, hoogustatakse läbirääkimisi ja kõigis, kõikides läbirääkimiste valdkonnas pandakse enne aasta lõppu paika graafik äh, siis loodetavasti aasta lõpuks ka selle energeetika peatüki osas tuleb mingisugune otsus. nüüd edasi küsimused äh, ülejäänud kolleegidelt. härra Rüübich, te esitasite üsna mitu küsimust. konkreetsemalt siis selle kohta, kas energia kokkulepet äh, võetakse arvesse energia ja toormaterjalide peatüki osas, nagu te teate, me oleme osa energiaharta lepingust, Ühendriigid mitte. ettepanekud, mille meie oleme esitanud nendes läbirääkimistes, on äh, osaliselt äh, lasumas nendel põhimõtetel, mis on äh, võetud aluseks ka energiaharta puhul ja seega on need meie jaoks täiesti pädevad äh, ja kehtivad ähm, põhimõtted ja me tahaksime siis ameeriklastega jõuda kokkuleppele, et TTIP-is need ka arvesse võetakse. üks näide sellest on näiteks äh, transiitala, kus me näeme, et see energiaharta on viinud konkreetse süsteemini, millest võiks olla kasu ka mm, vabakaubanduslepingu kontekstis härra Rüübich, te tõite välja ka selle, kui oluline on äh, Buy America seadusandlus selles kontekstis, eriti loomulikult avaliku hanke kontekstis. ma rääkisin sellest, kui oluline on saavutada tasakaal erinevate turule juurdepääsu aspektide puhul, avaliku hanked äh, näiteks ja seal me oleme alati viidanud sellele, et me oleme väga mures nende tagajärgede pärast, mille toob endaga Buy America kaasa ja need tuleb läbirääkimistel meie meelest ka arutelule võtta. ja te küsisite, ütlesite, et mis selles lepingus veel võiks olla sees, kui on reguleeritud Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO-ga ja ma arvan, et needsamad kaks näidet, millest me oleme täna siin palju rääkinud, energeetika ja toormaterjalid ühelt poolt ja VKE teiselt poolt on suurepärane näide selle kohta, mida võiks lisaks tuua see leping rahvusvahelise kaubandusseadustikku. kuigi WTO-l on jah, reeglid äh, energeetika, energiaallikate ja, ja toormaterjalide osas ei pruugi nad olla piisavad ja seega võiks see täiendus olla väga teretulnud. ja VKE-d on ju täiesti jäänud kõrvale WTO reeglitest. nii et äh, WTO reeglid, mis seal välja toodetakse, on tegelikult ettevõtete neutraalsed ja nüüd on tulemas siis e-, esimest korda üldse eraldi reeglid ähm, äh, VKE-de jaoks Äh, proua Curtin Darling äh, esitas küsimuse äh, läbipaistmatuse kohta ameeriklaste poolel, jah, tõesti see nii on, me oleme TTIP-il läbirääkimistes ikka ja jälle silmitsi selle probleemiga, teenuste valdkond, investeeringute valdkond ja teil on täiesti õigus, et kui me räägime VKE-dest, ja infovahendite väljatöötamisest nende jaoks on äh, oluline välja selgitada seda, et kui kaugele on võimalik minna selleks, et meie VKE-d saaksid ligipääsu informatsioonile. et see ei peetuks mitte ainult föderaaltasandi, vaid ka osariigi tasandiga. see on raskus meie jaoks, aga me oleme sellest teadlikud ja teeme praegu tööd selle nimel, et edasiminekud oleksid võimalikud selles valdkonnas. Te rääkisite ka konfliktimineraalidest ja sellealasest seadusandlusest. selles osas on ameeriklased äh, tõesti George Franki seadusandluse raames võtnud vastu teatud äh, sätted, mis eeldavad äh, siis teatud mineraalide puhul, mis tuleb siis Suurjärvistu piirkonnast, kinnitussüsteemi ja meie komisjon on välja pakkunud e- Euroopa Liidus seadusandluse eelnõu selle kohta, Euroopa Parlament võttis maikuus selle vastu oma muudatustega ja praegu on siis see jõudnud, see eelnõu nõukokku ja eesmärgiks on mitteametlik kolmepoolne läbirääkimine äh, käivitada niipea, kui komisjon on saanud, äh, kui nõukogu on saanud mandaadi tuleb tunnistada, et TTIP-i all sellest ei ole rääkinud, põhjus selleks on see, et nii meil kui ka ameeriklastel on tegelikult seadusandlus välja arendatud nende suuniste põhjal, mille on välja töötanud OECD ja seal me oleme seda tööd vedanud üheskoos, nii et baas on sama. meie seadusandluse kõik aspektid muidugi ei kattu, ma ei hakka siin spekuleerima selles osas, et mis see lõpptulemus saab olema Euroopa seaduse puhul, aga isegi kui nad ei ole täiesti kattuvad, on siiski tegemist seadusandlusega, mille eesmärk on sama ja mille aluseks on üks ja seesama rahvusvaheline raamistik, mis on paika pandud OSCD-s. energiatõhusus. mis ma tahtsin öelda, oli see, et tegemist on valdkonnaga, mida oleks kindlasti vaja energia ja toormaterjalide osas äh, liita läbirääkimistesse selleks, et see tulemus oleks üldse tasakaalus ja tegemist on äh, valdkonnaga, kus meie oleme väga palju ära teinud, aga äh, palju tehakse praegu ka Ameerikas selleks, et välja arendada energiasäästlikkuse standardid ja nende standardite testimine. nii et äh, tuleb vaadata, kas äh, on võimalusi edasiseks koostööks selles valdkonnas. siis tunti muret äh, ka proua Lopez Bermejo poolt äh, kaitsetasandi pärast Euroopa Liidus. ma arvan, et selles küsimuses me oleme ole-, oleme üritanud alati asjad nii selgelt välja öelda kui võimalik ja seda kavatsen teha ka täna. ma kordan ikka ja jälle seda, et loomulikult mitte miski selles kokkuleppes ei mõjuta meie kaitsestandardeid mis äh, tõu-, tulenevad äh, seadusandlusest Euroopas, see lihtsalt ei ole läbirääkimistel laual ja üsna tihti tuuakse meile kemikaalide sektor näiteks, kus Euroopas kehtib REACH seadusandlus ja me oleme alati öelnud, et äh, TTIP-alased läbirääkimised ei puuduta REACH-i, vaid puudutavad seda, et mida oleks võimalik ära teha Ühendriikidega koos kus on võimalikud koostöövõimalused. me teame ju seda, et alguspunkt on osapooltel erinev, meil on oma seadusandlus, ameeriklastel oma, need on üsna erinevad, need seadused ja mõte ei ole sugugi selles, et me hakkaksime REACH-i muutma, see on nii aga kõikides teistes sektorites. ja siis, kui ma ei eksi, esitati küsimus Äh, mis ei ole tegelikult otseselt seotud TTIP läbirääkimistega Hiina ja Hiina turumajanduse staatus. ma arvan, et äh, sellel ei ole mingisugust otsest seost või kaudset seost läbirääkimistel ameeriklastega. minul on väga raske seda üldse kommenteerida, seda hiinlaste taotlust äh, turumajanduslik, turumajandusriigiks kuulutatud saada nüüd standardiseerimise alased läbirääkimised, selle kohta esitati ka küsimus. töö käib eri tasanditel kõigepealt tehniline seadusandlus, fütosanitaarne näiteks, süsteemid tuleb tunnistada, on tõesti väga erinevad ja siis käib töö sektori spetsiifiliste eesmärkide suunas koostöö siis tulevase seadusandluse puhul näiteks käib siia alla. ja siin on tegelikult sektoripõhiselt tulemused väga erinevad, on mõned sektorid, kus edu on, on, on selgelt näha, tekstiilisektor, autosektor näiteks, siin on edasiminek nähtav, teiste puhul mitte nii. nii et äh, tõesti see pilt on, äh, on äh, segane. proua Spiraki küsis investeering, investeerimiskohtu kohta, mille meile pakkusime, mina sellest ei vastuta, aga te küsisite, et kas tegemist on ad hoc kohtuga mõtteasi seisneb selles, et alates TTIP läbirääkimistest luuakse Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel investeeringute kohus, kuhu kuulub äh, terve rida kohtunikke, kolmandik nendest Euroopa Liidu kodanikud, kolmandik Ühendriikide kodanikud ja kolmandik äh, siis kolmandatest riikidest. ja see kohus äh, siis oleks ainus instants, kes vaataks läbi konkreetsed juhtumid, mis esit-, esitatakse TTIP-i reeglite all investorite kaitse osas. nii et see loodaks siis TTIP läbirääkimiste raames ja paralleelselt räägime me siis teiste läbirääkimispartneritega läbi asjad selleks, et pikemaajaliselt siis ka Äh, loodaks rahvusvaheline kohus selles valdkonnas. aga alustatakse siis kõigepealt läbirääkimiste ajal äh, sellest äh, kohtust. mulle tundub, et ma olen vist enam-vähem kõikidele küsimustele vastanud kui midagi jäi mul kahe silma vahele, siis hea meelega vastan teile. Äh, meie. Äh, suur aitäh, kolleegid, kas keegi ei ole rahul? Äh, sellepärast, et tema küsimusele jäi vastus saamata. mina igatahes olen häbi, mina olen õnnelik, energia Äh, teile küsimusele te vastasite täiesti lihtsalt. Äh, teie küsimusele vastati ka päris selgelt. Äh, see peadirektoraadi juht usub läbirääkimiste edusse. kas te, kui keegi soovib midagi lisada, siis palun tehke seda delegatsiooni juht kordas komisjoni ametlikku seisukohta tal lihtsalt ei ole mitte mingisugust teist valikut, ma lihtsalt esitaksin teile isikliku küsimuse läbirääkimisega ja usute, et nende läbirääkimistega on võimalik lõpule jõuda? jah, loomulikult ma usun. Te võite olla täiesti kindel, et ma usun sellesse. Äh, te ütlesite, et teile ei sobinud päris see vastus, mis energeetikat ja naftat puudutas Äh, ma tahaksin siin ühe asja selgeks teha. Äh, energeetika ja toorainealastel läbirääkimistel me arutame tervet rida küsimusi ja me oleme alati öelnud, et on kahte liiki teemasid, mida me arutame. Äh, meil on probleemid, mis meil on meie kahepoolsetes kaubandussuhetes ja siis on sellised teemad, mis ei ole niivõrd seotud kahepoolsete probleemidega, vaid need on teemad, kus meile tundub, et eh, TTIP eh, alased läbirääkimised aitavad saavutada ülemaailmsed reeglid, näiteks tooraine ja energeetika valdkonnas, sest nagu juba öeldud, eh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni süsteemis on teatud nõrkusi ja kui me saame kasutada neid läbirääkimisi selleks, et välja töötada reeglid nõndanimetatud kahekümne esimese sajandi küsimustele ja mis puudutab nüüd seda esimest tüüpi, tüüpi probleeme, kahepoolseid probleeme, mis meil USA-ga on, siis loomulikult äh, probleemiks on juurdepääs toorainetele USA-s. ja, äh, ja see on tõesti väga oluline teema, millega me loomulikult tegeleme äh, nendel läbirääkimistel. niisiis te võite olla kindel, et see teema on meie tegevuskavas olulisel kohal esimees ütleb, et ta on nüüd rahul. Äh, aitäh äh, teile kõigi nende seletuste eest ja jääme ootama järgmist läbirääkimiste vooru ja äh, siis olete jällegi siin komisjonis, kolleegid, me kohtume homme hommikul kell üheksa, aitäh!